Okay, dear colleagues, uh, three past nine, let's start. Good. kell on uh, kolm minutit üheksa läbi, alustame koosolekut. tere hommikust kõigile. kõigil peaksid päevakorrad käes olema, kas keegi tahab päevakorda muuta, paistab, et ei soovi keegi päevakorda muuta, sellisel juhul on päevakord vastu võetud. päevakorrapunkt number kolm, protokolli kinnitamine, protokollide kavandid teise ja kolmanda septembri koosoleku kohta on teie toimikutes olemas. ja kui teil mingisuguseid vastuväiteid ei ole enne koosoleku lõppu, siis loeme koosoleku lõpuks ko koosoleku, eelmise koosoleku protokollid vastuvõetuks. päevakorrapunkt number neli on juhataja teadaanded koordinaatorite otsuste kohta. Need otsused on ka teise ja kolmanda septembri protokollide juurde pandud ja kui kellelgi vastuväiteid ei ole enne koosoleku lõppu, siis loeme ka need teadaanded koordinaatorite otsuste kohta vastu võetuks. juhataja teadaanded, päevakorrapunkt number viis. loomulikult meie koosolekud kantakse üle internetis nii et väga paljud inimesed istuvad ekraani ees imetlevad meid Luksemburgist, Lüneburgi, Tallinnast Thessalonikini. tere tulemast kõigile vaatajatele. ja meil on ka tõlge, mida saab ka internetist kuulata. nii et rääkige mõõdukas tempos, selgelt ning kandke hoolt selle eest, et teid oleks näha ekraanil ning et teie hääl oleks selge, et tõlgid saaksid oma tööd teha. minu tavaline teadaanne siis, ebatavaline teadaanne on aga see, et meil tuleb kuulamine meie volinikukandidaadi kohta. ja meie kaubanduse volinik on Phil Hogan. Phil Hogani kuulamine toimub esmaspäeval kolmekümnendal septembril kella kuus kolmekümnest kuni kella üheksa kolmekümneni. tegemist on äh, teise kuulamisega kuulamiste reas, nii et väga paljud inimesed kindlasti äärmiselt suure huviga vaatavad meie kuulamist. nii et siis äh, esmaspäeval kell kuus kolmkümmend õhtul kuni üheksa kolmkümmend õhtul. ja nüüd siis päevakorrapunkt number kuus. arvamuste vahetus Euroferi ja Euroopa Alumiiniumi Assotsiatsiooniga. kuulamise teemaks on Euroopa Liidu terase ja alumiiniumisektori praegune olukord. meie mõttevahetused sel teemal on enam-vähem korrapärased. pikka aega on olnud äh, see oluline sektor meie tööstuses ja sektor, kus on olnud ka tõsiseid probleeme. üheks põhjuseks on see, et meil on terase valdkonnas tootmisvõimekus liiga suur kogu maailmas ja kahe tuhande kahekümnendal aastal toimub ka ülemaailmne terasefoorum, nii et räägime praegu tootmisvõimekuse vähendamisest kogu maailmas aga praegu ei ole jõutud veel piisavate tulemusteni. ja kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast on ka eriline toll-, tollitariif äh, terasele kakskümmend viis protsenti, alumiiniumile kümme protsenti Ameerika Ühendriikide poolt siis äh, ja see on mõjutanud samuti terase ning alumiiniumi turge. Euroopa Liidu poolt oleme teinud vastu ettepanekuid vastumeetmete kohta sellele ühepoolsele tegevusele Ameerika Ühendriikide poolt, et natukene kaitsta oma tootmisprotsessi Euroopa Liidus. ning ka sellel on loomulikult oma tagajärjed terase ning alumiiniumisektorile meil on ka rahvusvaheline tegevus mille tulemusena on olukord paranenud natukene terase ning alumiiniumisektoris, eriti mis puudutab tariife ja kaitsemeetmeid tariifide suhtes, kuid praegusel hetkel ei ole veel piisavalt tulemusi rahvusvahelisel areenil ja iseäranis alumiiniumisektoris on olukord selline, et meie tootmine on kallim seoses kliimakaitsemeetmetega kui äh, tootmisprotsess Hiinas ning äh, konkurents Hiina tootmisega on tõsine probleem ning äh, komisjon uurib, mida ette võtta saaks väga palju muresid seoses terase ning alumiiniumisektoriga Euroopa Liidus. selleks, et nendest muredest rääkida ning võib-olla mõelda välja, kuidas tulevikus võiks tegutseda, on meil kohale tulnud Karl Taschrede, kaubanduse ning äh, välissuhete direktor Euroferist ja Prop Lambrecht, kes on äh, kaubanduse strateegia direktor äh, Euro-, äh, kes esindab Euroopa alumiiniumisektorit ja Leopoldo Rubinacci, kaubanduse kaitse direktor, Francesco Perez-Canado, kaubanduse peadirektoraadist istub tema kõrval nüüd annan siis sõna kõigepealt Euroopa Alumiiniumi Assotsiatsioonile ja te saate mõlemad sõna seitsmeks minutiks. suur tänu, härra esimees, austatud Euroopa Parlamendi liikmed ja suur tänu, et kutsusite meid täna oma komisjoni, et me saaksime rääkida Euroopa terasetööstusest hetkeseisust. Teie komisjon on just ametisse asunud ja seetõttu tutvustaksin natukene, mida see tööstus endast kujutab, kuidas see toimub, milline on selle positsioon maailmas ning kuidas seda ohustavad kaubavalitsuse ja riikliku tasandi poliitikad, mis moonutavad konkurentsi ja siis räägin, millised on meie peamised väljakutsed ning praegune hetkeolukord. ja terase toostmine kogu Euroopas on üle kogu Euroopa Liidu levit-, levinud kolmsada kolmkümmend tuhat töökohta on selles sektoris, see mõjutab kohalikke töökohti ning majandustegevust. kogu piirkond sõltub sellest äh, tööstusest, nii nagu terase kriisi puhul meie ka tõdesime seitsmekümnendatel ja kaheksakümnendatel aastatel. täna äh, endiselt on selles sektorites, selles sektoris väga hästi tasustatud töökohad ja erinevates ettevõtetes äh, terast kasutatakse upstream meie tootmisahelas ning näiteks transport, masinad, taristu, ehistustööstus enamus majandussüsteemides peetakse terase tööstused riikliku tähtsusega tööstussektoriks, aga me peame mõtlema selle peale, kas me peaks mõtlema selle peale, kas riikidel peaks olema oma terasetööstus, me peaksime mõtlema seda, et kas need tööstused, kas see võimekus, mis vajab ressursse, kuidas seda arendatakse, ka turg, valitsuse toetus, subsiidiumid ja nii edasi. Hiina võimekuse kasv kahe tuhande viiendast aastast on tootmine üle neljasaja miljoni tolli kogu maailmas tootmisvõimekus. viimastel aastatel on Hiina üle saja miljoni tonni ebavajalikust võimekusest kõrvaldanud, aga seda on asendatud uute võimekustega, mida toetavad kohaliku tasandi valitsusorganid ning äh, riik. kahe tuhande kuueteistkümnendal, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal komisjon äh, reageeris äh, Hiina toetatud impordile jõuliselt ja kehtestas oma kaubandusmeetmed, see tegevus on päästnud Euroopa terasetööstuse maa pealt pühkimise eest. ja selles kontekstis viitaksin ka Euroopa õigusloojatele, iseäranis teie komisjonile, kes äh, on aidanud vastu võtta olulise tähtsusega õigusakte, mis on meie kaubanduskaitse tõhusana hoidnud äh, näiteks moonutuse ähm, kaitsemeetmed ja kaasajastatud õiguskaitsemeetmed kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal toimus ülemaailmne foorum, loodi ülemaailmne foorum selle ülevõimekuse probleemi lahendamiseks ja äh, sellega püütakse reguleerida seda, et äh, riigi toetused ei mõjutaks tõsiselt ega moonutaks tõsiselt turgu. Foorumil on peamiseks eesmärgiks läbipaistvus, äh, samuti tasakaalu tekitamine pakkumise nõudlu, nõudluse vahel äh, ja valitsuse poliitika jälgimine, turu arengu jälgimine ning äh, teine eesmärk on poliitiliste lahenduste väljatöötamine võimekuse leevendamiseks. novembris lõpeb selle mandaat, meie toetame täielikult selle mandaadi pikendamist. läbipaistvuse vallas on edu saavutatud, aga rohkem tuleb teha selleks, et vaadata üle valitsus võrdsuse meetmed, ähm, millega saaks reguleerida ülevõimekust ning äh, seda vähendada. pärast kahe tuhande üheksanda aasta ülemaailmset kriisi oleme näinud, kuidas äh, on üha rohkem võetud äh, protektsionistlikke meetmeid, imporditariife on suurendatud, litsentside arvu on, impordilitsentside arv on piirendatud, piiratud, piiratud Äh, toormaterjali äh, eksporti on piiratud ja nii edasi ja nii edasi. kuuskümmend viis protsenti äh, ülemaailmsest terasest oodatest on nende piirangutega hõlmatud. valitsuse viimased moonutused on näiteks Indoneesia poolt, Indoneesia piirab nikkeli eksporti, mis on väga oluline terasetööstusest. Neil on suured nikkeli reservid ja äh, nikkeli varud on, varude eksport on piiratud selleks, et toetada omaenda äh, terase tootmist. pärast kahe tuhande seitsmeteistkümnendat aastat on Indoneesia valitsus teatanud, et nad keelustavad täielikult nikkeli väljaviimise alates jaanuarist. kahe aastaga on äh, Indoneesiast saanud maailma teisel kohal olev roostevaba terase eksportija ja sellisega toetakse, toetatakse oma roostevaba terase võimekust kuni kaheksa miljoni tonnini, mis on täieliku Euroopa võimekusega võrdne suurus. kakssada, neil endal isiklikult on vaja ainult kakssada, kolmsada tuhat tonni äh, roostevabat terast. siis äh, Ameerika Ühendriikide ähm, impordi, terase impordi vähendamine, mis meenutab ka Euroopa Liitu. kunstlikult Ameerika Ühendriikides terase hinda suurendades on tegemist tegelikult riikliku äh, toetusprogrammiga ja tegemist on ainult tööst-, äh, sektoripõhise tööstuspoliitilise meetmega. milline on aga praegu Euroopa Liidu tööstuse olukord? Euroopa Liidu kaubandu-, terasekaubandus oli äh, üsna tasakaalus, kakskümmend kolm kuni kolmkümmend äh, miljonit tonni umbes Äh, mõlemal pool, aga viimasel, viimastel aastatel on protektsionistlike meetmete tõttu olukord muutunud, oleme kaotanud üle kolme miljoni tolli, tonni kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal äh, kaubandustasakaal ähm, läks tõsisesse tasakaalu üle kaheksa miljoni tonni võrra Ameerika Ühendriikide terase nõudlus oli hea kuni kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta algusesse, aga alguseni, aga viimase aasta lõpust on Euroopa turg muutunud, sellepärast et tootvate sektorite, teiste tootvate sektorite nõudlus vähenes tõsiselt, ebakindlus seoses kaubandus sõdadega, autotööstuse sünge tulevik ning Brexit on olukorda muutnud tõsiseks iseäranis Saksamaal. imporditurg ka on äh, toonud kaasa selle, et terase hind on vähenenud viimase kaheteistkümne kuu jooksul rohkem kui kolmkümmend protsenti. terase tootmist vähendatakse kõikides Euroopa riikides selleks, et tulla toime keerulise turuolukorraga umbes viis miljonit tonni on välja kuulutatud tootmise mahu vähendamist. ja veel siis paar sõna Euroopa Liidu kaitsemeetmetest, mille on käivitanud Ameerika Ühendriikide uued tollitariifid. see peaks tooma kaasa suunatuse Euroopa turule, erinevalt Euro Ameerika Ühendriikide meetmetest rakendame meie kvoodipõhist lähenemisviisi, aga kon-, mõningate eksportide riiki, ekspordiriikidest importimist jätkatakse kaitsemeetmete abil ja nüüd äh, vaadatakse, kas on see süsteem tõhus. me ootame ülevaatamise raportit oktoobrikuus, novembrikuus ja kvootide arv on üldiselt vähenenud, muidu on kvoodid suurenenud alates veebruarist aga kvoodide määr tuleb üle vaadata, sellepärast et aidata majandussurutises olevat terasetööstus Euroopa Liidus. lõpetuseks teeksin väikese kokkuvõtte meie väljakutsetest ning meie sõnumitest. kõigepealt, mis puudutab võimekust, siis ülevõimekus, võimekust tuleb tõhusalt reguleerida, vaadata, millised on erinevad turgu moonutavad meetmed, tariifid ja nii edasi, võib-olla oleks vaja kauba, Maailma Kaubandusorganisatsiooni reformi. Euroopa peab olema ka jõulisem olemasolevate reeglite jõustamisel, kui vaja, tuleks neid eeskirju muuta või töötada välja uusi poliitikavahendeid. Äh, toormaterjalide ekspordikeeld on WTO järgi ebaseaduslik ja miks ei ole selliseid asju üle vaadatud ja äh, samuti äh, näiteks Hiina poolt valitsuse tekitatud ületootmisvõimekus ja, ja nii edasi. ja lõpetuseks Euroopas on vaja meetmeid selleks, et kindlustada võrdsed tingimused kõigile ka seoses keskkonnameetmetega. meil on vaja Äh, näiteks piirimakse või reguleerimist. samuti on meil vaja võtta arvesse Euroopa süsiniku äh, hinnarežiimi, mida rakendatakse ka selliste oluliste tööstussektorite puhul nagu terasesektor. suur tänu ja nüüd siis alumiiniumi pool tere hommikust, lugupeetud daamid ja härrad, suur tänu teile selle võimaluse eest teid täna kurssi viia meie tööstuse olukorraga. Euroopa alumiinium, alumiinium Euroopas, meie tööstuses töötab umbes üks miljon inimest ning meie käive on umbes nelikümmend miljon, miljardit eurot. alumiiniumit nõud-, nõudlus kasvab kogu maailmas, seda on vaja autodes, jalgratastes, nutitelefonides, elektroonikas ja see pole sugugi mitte kõik. kõige olulisem lõpptarbija on transpordisektor, mobiilsussektor, tööstussektor, ehitussektor ning see on ka paljudes tarbekaupades. alumiiniumit saab taaskasutada ning ükskõik kui mitu korda seda töödeldakse ning kasutatakse, omadused jäävad samaks, seetõttu alumiinium on ringmajanduse elemendiks. Euroopa üleminek süsiniku vähesele majandusele eeldab alumiiniumi kasutamist, alumiinium aitab CO2 heitmeid kokku hoida, äh, aitab toetada kerget mobiilsust äh,, tõhusust ning aitab energiat ette, hoonetes kokku hoida. Euroopas toodetud alumiinium on kolm korda vähem süsinikuintensiivne kui Hiinast imporditud alumiinium. ja siit jõuamegi siis alumiiniumitööstuse kõige suurema ohu juurde praeguses äh, ühiskonnas. Hiina ületootmine on ähm, kindlasti üheks suurimaks ohuks meie turule. OECD raport, mis anti välja selle aasta alguses, kinnitas, et äh, turuvälised jõud on äh, mõjutanud Hiina alumiiniumi tootmist nii, et see mõjutab kogu alumiiniumi tootmisahelat. kuuskümmend miljardit dollarit toetusi antakse alumiiniumile maksusoodustuste ning tasuta elektri ja, ja nii edasi kaudu. üle kuuekümne, umbes kuuskümmend protsenti kogu maailma tootmisest on Hiinas ja seetõttu on toimunud suur, on tekkinud suur äh, pooltoodete mull ja hinnad on väga odavad, kolmkümmend protsenti odavamad kui turuhinnad ning äh, sellega hävitatakse igasugused konkurentsivõimalused meie Euroopa Liidu ettevõtetel. ja see trend on äh, viimasel ajal üha kiirenenud. kuna toimuvad äh, kaubandussõjad, on tõsine oht, et Euroopa Liit jääb nendes sõdades kaotajaks. Euroopa Liit peab, peab eeskirjadest kinni, äh, tellimused vähenevad, äh, ettevõtted peavad uksed kinni panema nii mõnelgi pool Euroopas. kui Euroopa Liit ei võta meetmeid, siis on sellel drastilised tagajärjed töökohtadele Euroopa Liidus ning äh, Euroopa Liidu tootev tööstus võib vaadata vastu süngele tulevikule. paljud Euroopa Liidu kaubanduspartnerid on juba meist kõvasti mööda jõudnud selles valdkonnas, noh, ja meie ettevõtted satuvad seetõttu veelgi ebasoodsamale positsioonile. praegused kaitsemeetmed alumiiniumisektoris, mis puudutab rattaid, radiaatoreid ning väikeseid muid tooteid ei ole tõhu-, tõhusad ja hõlmavad ainult viite protsenti kogutootmisest Euroopa Liidus. Euroopa Liidu kaubanduskaitsemeetmed peaksid olema tööstuse jaoks kergesti kasutatavad. meie tööstuses on ka palju väikeseid keskmise suurusega ettevõtteid, kellel ei ole samasuguseid ressursse nagu äh, invest-, uurivatel ametivõimudel. Euroopa Liit peab võitlema kõikide vahenditega ebaõiglase kaubanduse vastu, need vahendid peaksid olema ka kasutada õiguslike vahendeid selleks, et äh, algatada kohtuasju ning äh, kaitsta äh, meie toote subjekte. samuti tuleb tegeleda riigi toetustega rahvusvahelisel tasandil. Euroopa Liit peab samuti reformide osas näitama üles liidri rolli. Euroopa Liit peab välja töötama kasutatavad kasutatavaid vahendeid, kuidas ummikseisust WTO-s välja tulla, me tahame tugevat Euroopa Liitu, mis suudab kaitsta oma tööstust. me täname teid tähelepanu eest ning paluksime teie toetust alumiiniumitööstuse toetuseks Euroopas, aitäh! suur tänu, see oli väga selge sõnum. ja milline on Euroopa Komisjoni poolne vastus sellele, palun, Leopoldo? viieks minutiks, palun suur tänu, härra esimees ja tere hommikut kõigile. suur tänu nende ettekannete eest. kõigepealt sooviksin härra Tašlefi tänada selle sõnumi eest, mida komisjon on vägagi hästi kuulda võtnud. nii et ähm, härra äh, Tašlev nimelt tunnistas seda, et komisjon on äh, vägagi äh, tugevalt sekkunud terasekriisi ajal ja meil on väga hea meel kuulda seda nüüd, mis, me võtame teatavaks erinevad märkused, aga ma sooviksin lihtsalt mainida veel paari asja, mis minu meelest on väga olulised. kõigepealt, eh, mis puudutab neid väljakutseid, eh, mis on seotud Indoneesiaga, siis ma sooviksin meenutada esimesest oktoobrist eh, ka nendele toodetele kohaldub vastav tagatis ja me oleme ka äh, dumpinguvastaseid meetmeid hakanud kohaldama nii Indoneesiast kui Hiinast pärinevatele sarnastele toodetele. siin on oluline ikkagi arvestada sellega, et äh, Hiina soovib oma majandustsoone luua kolmandates riikides ja soovib siis ka suutlikkust suurendada ja eksporti suurendada Euroopa Liitu, nii et see on üks asi, mille vastu me peame väga otsustavalt tegutsema ja samuti me peame vaatama ka WTO nõuetele vastavust ähm, Indoneesia meetmete osas mis puudutab äh, nüüd kvoote ja tagatisi, siis äh, kvoote seni ületatud ei ole, välja arvatud mõne toote puhul. ja kui vaadata imporditaset äh, kaks tuhat üheksateist esimeste kuude jooksul ja võrrelda seda kaks tuhat kaheksateist esimeste kuudega, ja siin meil on impordi võrdluse andmed olemas ja siin vaadata tagatiste ja mittetagatiste osas, siis me näeme, et import on vähenenud ja tulemuseks on see, et tagatised tegelikult on saavutanud neid mõjusid, mida me soovisime saavutada, see tähendab siis, et me oleme vähendanud tööstuse moonutamist. ja samuti me teame, et meil ei ole mingit imeravimit, küll võidelda ebaõiglase impordi vastu, aga me ei saa samas nõudluse poolega nii tõhusalt eh, tegutseda ja samuti, mis puudutab erinevaid majanduslikke mõjusid. ja mis puudutab terasetööstust, eh, siis me nende probleemidega tegeleme komisjonis eh, või siis ka sellega ehm, komisjoni ametisse astuv president hakkab ka nende küsimustega väga tähelepanelikult tegelema nüüd alumiiniumi poole pealt sooviksin öelda järgmist. ma arvan, me peame üheskoos maha istuma, seda teemat arutama, VKE-dele ei peaks olema takistuseks äh, esitada äh, kaubandusega seotud kaebusi. sellepärast, et me olemegi tähelepanu pööranud rohkem siin VKE-dele ja kui meil on, on õnnestunud hakkama saada äh, probleemidega terasetööstuses, siis ma ei saa aru, miks me ei võiks selle sama tulemusi saavutada ka alumiiniumitööstuses, aga meil on vaja infot ja seda infot me saame ainult tööstuselt, nii et oluline on siin see, et me peaksime seda asja üheskoos arutama ja vaatama, mida me teha saame. aga jällegi see sõnum, et me peaksime kogu süsteemi võimalusi ära kasutama, jah, see sõnum on väga hästi meieni jõudnud ja komisjonil on kavas kõiki võimalusi kasutada. suur tänu ja nüüd Francesco, palun. Thank you very much. suur tänu. ma arvan, et ähm, tööstuse esindajad on äh, vägagi kursis sellega, et ähm, me oleme nendega üheskoos ähm, üritanud võidelda erinevate väljakutsetega ja need väljakutsed jätkuvad mõnda aega, sellepärast et äh, Hiinal on ületootlikkus ja USA üritab maailma turge vallutada ja selles kontekstis ma sooviksin äh, veel paar võimalust välja tuua, mida ma mm, sooviksin teie tähelepanu juhtida ja mida me siis üritame teha. kõigepealt, mida me üritame teha ja Terase tööstuse kolleegid väga hästi tõid selle ka esile, et me peame vaatama ka täpsemalt ka äh, toormaterjali aspekti selles äh, tootmise ahelas ja, ja siin me peame vaatama ka meie läbirääkimisi Indoneesiaga vabakaubanduslepingu osas ja siinkohal me soovime vägagi tähelepanelikult tagada seda, et mis puudutab toormaterjalide osa, ähm, näiteks nikkel, et siin on ka vastavad tagatised äh, kohaldatud ja see on väga oluline lisaelement, millega me peame arvestama ja kaaluma ja ja kindlasti te küsite meilt infot ka läbirääkimiste käigu kohta, aga ma sooviksin teile ka öelda, et see on vägagi oluline, et ähm, te ka oleksite kursis sellega, kuidas me nende tuleviku väljakutsetega tegelema. ühelt poolt on selge see, et meil on vaja tugevamat jõustamist ja sel eesmärgil äh, ametisse astuv ähm, komisjoni president von der Leyen on ka vastavate teemadega juba tegelema hakanud, see on väga oluline võitlus, tagamaks, et meie õigust tagatud. nüüd teiseks, me teame, et need reeglid, mis meil täna on, nendest ei piisa ja seetõttu me peame ka praegu läbirääkimisi äh, reeglite väljatöötamise osas WTO kontekstis, nagu te teate, meil on äh, seal ka USA ja Jaapani kolleegidega käimas Ähm, protsess, äh, mis võimaldaks meil uued reeglid välja töötada, mis võimaldaks mis kõikide nende moonutuste vastu võidelda, mis on seotud ähm, Hiina ületootmisega ja ülevõimsusega. Äh, ja, ja teiseks, äh, me ei tohiks ka unustada seda, et hea poliitika algab ikkagi meie kodudest ja see tähendab, et komisjonis me oleme ka vaadanud, vaatama hakanud, kuidas me saaksime oma siseturu võimalusi kasutada selleks, et, et mm, subsideeritud tegevuste mõjusid ähm, leevendada, eriti mis on siis tehtud ületootmisega. aga siinkohal tuleks kaaluda veel kahte aspekti. kaubanduspoliitika on vägagi tugev ja, ja võimekas, aga samas see ei ole mingisugune püha vesi, sellega me kõike ei paranda. ja seetõttu ametisse asuv president von der Leyen on välja toonud veel kaks aspekti üks nendest on seotud sellega, et me peaksime tööstuspoliitika kõiki instrumente kasutama selleks, et nende kahe tuleviku jaoks äärmiselt olulise tööstuse ähm, ähm, põhielementidega tegeleda ja samuti me peaksime rohkem tähelepanu pöörama süsinikumaksule. niisiis, meil on olemas äh, tegelikult kõik äh, klahvid selleks, et, et äh, vajutada neid klahve, mis siis panustaksid probleemi lahendamisse ja me peame siin loomulikult äh, lootma ka oma Ameerika sõprade sõpradele, nii et äh, te olete näinud ka, kui tugev on olnud äh, nende sekkumine ja samuti, kuidas ähm, president Juncker ja president Trump on tegutsenud ähm, selle nimel, et ähm, et Ameerika meetmed autotööstuses ähm, ähm, meie tööstus selliselt ei koormaks, nii et äh, need on väljakutsed, millega me peame arvestama, aga veel üks kommentaar. me oleme ennenägematul moel er, kõiki erinevaid diplomaatilisi vahendeid kasutanud selleks, et äh, ülesuutlikkusega tegeleda, näiteks äh, parlament on siin väga positiivset rolli mänginud. et kui te olete käinud Hiinas, siis te olete tõesti ka omalt poolt tagant lükanud äh, neid äh, arutelusid ja me oleme näinud, et äh, meie töö selle ülesuutlikkusega tegelemiseks on juba mõningaid vilju kandnud. nii et üheskoos teiega me oleme siiski tulemusi saavutanud, aga me peame ka edasi vaatama ja kasutama ka lisainstrumente, lisavõimendusi selleks, et võidelda selle üle suutlikkuse üle võimekuse vastu. aitäh! Uh, uh, aitäh ja nüüd uh, saavad sõna meie liikmed umbes paariks minutiks ja kõigepealt härra Pütikohver, palun. aitäh, härra esimees. ma sooviksin tänada mõlema tööstuse esindajad nende ettekannete eest ja me näeme, et on olemas vajadus ähm, koostööd jätkata äh, Hiinaga, aga siinkohal teravamalt. nii et me peame ikkagi rohkem äh, võitlema oma huvide eest. jah, mis puudutab WTO reformi, siis see mõte mulle meeldib. aga hetkel jääb see võib-olla vaid äh, unelmaks. ja me võime küll äh, loota, et äh, tulevikus üht-teist muutub poliitiliste teg tegijate raames, aga see tähendab, et me peame ikkagi enne, kui poli-, kui reform WTO-s aset leiab, ka teemaga tegelema ma sooviksin välja tuua veel ühe teema, millega komisjon võiks rohkem arvestada, on ähm, ähm, Hiina liitumisprotokoll ähm, WTO-ga aastal kaks tuhat üks. seal toodi sisse ka subsiidiumide vastased meetmed, aga me ei ole neid kunagi kasutanud. alguses arvati, et see ei ole vajalik, aga siis me leidsime, et, äh, et on olemas ka Ähm, mõjusamaid meetmeid, aga ma arvan, et me peaksime ikkagi veel kord kaaluma seda instrumenti, et võib-olla oleks kasu selle kasutamiseks. ja edasi ma arvan, et me peame ka TDI-d täielikult äh, kohaldama ja ähm, nii, nagu ta välja töötati koos äh, siinse parlamendi toega ja üks oluline meede, mis meil veel on on ähm, vastastikuse tagamine, võrdsete võimaluste tingimuste tagamine, kasutades ähm, hangete instrumenti, mida mõningad liikmesriigid varem on blokeerinud ja loodetavasti need liikmesriigid nüüd mõistavad, et see on ikkagi vajalik meede selleks, et edasi liikuda, niisiis rahvusvahelised hanked on olulised ja ma arvan, et äh, siin on meil vägagi selge tegevuskava olemas ja me peaksime tegema koostööd kõigiga selleks, et neid eesmärke saavutada. ja mis puudutab neid kohandusmeetmeid, siis ma arvan, et äh, siin ma olen natukene skeptilisem, sellepärast et nii palju, kui mina tean, siis äh, ettepanek, mille von der Leyen on teinud, see ei ole kooskõlas WTO reeglitega nii et ähm, ma arvan, et me peaksime seda meedet veel kord uurima. suur tänu, Helmut Scholz, palun. suur tänu, härra esimees. ka mina sooviksin tänada selle info eest ähm, mõlema tööstuse esindajaid ja ka komisjoni esindajaid. see ei ole sugugi mitte ähm, esimene kord, kui me neid, seda teemat ja väljakutseid arutame aga ma sooviksin tähelepanu juhtida ühele probleemile, mida me tegelikult ei ole kunagi põhjalikult arutanud. nii et mil moel mõjutatud riigid tõesti tegelevad ähm, siis terasetööstuse probleemidega, kui me vaatame Hiinat, uute linnade ehitamist igal pool riigis, siis on selge see, et neil on terast vaja. ja kui me vaatame Euroopa Liitu, siis meiegi sõltume eh, Hiina nõudlusest. nii et millega me peame arvestama, millised on need riiklikud strateegiad eh, Brasiilias, Hiinas, eh, Euroopa Liidus, USA-s, selleks, et tegeleda nõudluse poolega ja võib-olla ka nõudluse vähendamisega. ja kui me vaatame nüüd aruannet, mille on esitanud ülemine terase seireorgan, siis me näeme, et tegelikult viimastel aastatel Euroopa Liidu terase nõudlus on vähenenud ja ja ka impordi poole pealt me näeme hoopis teist äh, pilti, mis on seotud siis ka ülemaailmse äh, olukorraga. nii et kõige suurem import tuleb äh, Türgist, Türgi vastab siis omalt poolt USA meetmele kaks kolm kaks Venemaa, Ukraina, Hiina on seitse protsenti, Lõuna-Korea kuus protsenti, India kuus protsenti. nii et eh, see pilt annab meile hoopis teistsuguse mulje sellest, kuhu me oleme jõudnud. ja mida ma sooviksin julgustada, on see, et me ei peaks vaat-, vaatama mitte ainult seda ülevõimsuse küsimust ja, ja kuidas me tootmise seome keskkonnakriteeriumiga ja, ja süsiniku vähendamise eesmärkidega ja nii edasi, nii edasi. nii et, nii et globaalne foorum G kakskümmend peaks siis panustama ka WTO reformidesse lugupeetud kolleegid, meil on väga palju sõnasoovijaid, nii et palun eh, pidage kinni kõne eest, härra Šustak, palun. suur tänu selle info eest, suur tänu info eest ka komisjonile ja ka vastavate tööstuse esindajatele. paar punkti ka minu poolt, mis puudutab neid kaitsemeetmeid, mida me nende USA karistustollide järgselt sisse viisime ja nüüd ma näen, et kvoote on suurendatud ja miks, eriti kui öeldi, et kvoote niikuinii lõplikult ära ei kasutatud, siis ähm, miks nüüd sellel ajal, kui ähm, majanduslangus meid äh, ähvardab, et nüüd hakatakse lisakvoote äh, ette nägema, kuigi me näeme, et äh, siin on surve meie turule täiesti olemas, samas kui ähm, härra Scholz ütles väga õigesti, et me peame siin ikkagi asju ümber suunama hakkama, nii et ähm, siin ei ole mitte ainult Hiinaga tegu, vaid ka Türgiga näiteks. ja veel üks teine teema, mis äh, mulle silma jäi peale neid ähm, silmapaistvaid meeleavaldusi, mis aset leidsid nädalavahetusel, on siis see ähm, Green Border Adjustment, et praegu meil on tegu juba süsinikulekkega nii et nende hindade alusel, tootmiskulude alusel, mis meil on tekkinud, mida ka väga õigustatult äh, on siis tõstetud äh, heitmetega kauplemise süsteemi võrra, et me peame siin arvestama ka sellega, kuidas me saame seda kompenseerida, arvestades sellega, et teistes riikides ju CO2 maksu ei kohaldata. ja millised on siin konkreetsed kaalutlused, härra Pütikofer äsja mainis, et mõningad meetmed ei ole e, WTO reeglitega kooskõlas, mida Euroopa Liidus on välja pakutud, nii et ma sooviksingi teada, millised on siinkohal mõlema tööstuse esindajate e, taotlused ja ettekujutused. meil on nüüd väike probleem, sellepärast et e, veel kümme sõna soovijat soovivad sõna, see tähendab, et meil kuluks veel kakskümmend minutit. nüüd meil on üheksa sõnasoovijat, nii et veel aega läheb vaja. härra Morel, palun suur tänu, eelmise mandaadi ajal töötasime väga palju terase kallal ja olukord oli tõesti kriitiline. me ei jõudnud ühegi õiglusliku meetmeni, mis kaitseks meid paremini ja tõhusamini ja ma tahaksin nüüd rääkida alumiiniumist. alumiiniumi küsimus on huvitav, sellepärast nagu härra ütles, tegemist on lõputult taastuvkaaskasutatava ainega hoolimata sellest, et äh, vabrikutes läheb väga palju elektrit, väga palju energiat. põhimõtteliselt äh, vabrik kasutab sama palju kui üks suur linn elektrit. aga mind huvitab see, et kuidas me oleme saavutanud siis sellise ülevõimsuseni ja äh, Hiina tõttu üksteist protsenti oli Hiina osa äh, kahe tuhande kümnendal aastal, täna on see viiskümmend seitse protsenti nende tootmisvõimsus. osaliselt nemad kasutavad sütt, aga samuti kuuskümmend miljardit toetust on antud viiele ettevõttele, tegemist on tõesti ülisubsiidiumite äh, küllase turuga ja nende alumiinium on kolmkümmend protsenti odavam kui äh, Euroopa Liidu äh, alumiinium. komisjon on jälgimismeetmeid võtnud, aga sellest ei piisa antidumpingu äh, alase tegevuse vallas ja me peame mõtlema selle peale, et on tõenäosus, et me jõuame alumiiniumiga samasse olukorda nagu terase puhul on jõutud ja see on väga ohtlik. ma arvan, et alumiiniumisektori puhul praegustest meetmetest ei piisa selleks, et Euroopa tööstust kaitsta. see hõlmab ainult ainult ühte väikest osa kogu tootmisest ja kindlasti tuleb äh, äh, veel tugevamaid meetmeid võtta ja lahendada äh, selle ebaeetilise to toetuse probleem Hiina poolt. aitäh. proua Šainemaa. Yes, thank you. I would like... suur tänu. mina sooviksin tänada tööstuse esindajat ja nende ettekannete eest ja ka komisjoni Te rääkisite ka vastumeetmete tagajärgedest rahvusvahelises perspektiivis, aga ma sooviksin meenutada ka seda, et mis saab siis terasetööstusest ja autodest. nii et me peame siin arvestama mõningate tooterühmade osas puudujäägiga ja, ja ka defitsiidiga, et kas te olete sellega arvestanud ja mida olete kavatsenud selle vastu ette võtta, aitäh! Colega brevemente. lugupeetud kolleegid, tere hommikut! ma sooviksin komisjoni esindajaid ja samuti ka tööstuse esindajaid tänada selle ettekandest, aga ma soovisin väljendada oma muret. nimelt, kui kaubandussuhted Euroopa Liidu ja USA vahel halvenevad, siis see tekitab mulle muret. Trumpi valitsus välisministri, välisministri kaudu on öelnud, et ähm, suhteid tuleb ikkagi parandada. suhted USA ja Euroopa Liidu vahel on välisministri sõnul optimaalsed. nii et kui me vaatame kaubanduse poolt, siis seda me tõesti öelda ei saa. nüüd, mis puudutab demokraatiat ja vabadust, siis jah, siinkohal on ähm, tõesti meie suhted optimaalsed, aga mis puudutab ähm, terasetoodete importi Euroopa Liitu, siis siin me peame olukorda ikkagi väga põhjalikult vaatama, sellepärast et siin me on tegu ka erinevate meetmete tagajärgedega, mis on seotud USA tollimeetmetega ja mida siis ähm, kolmandad riigid teevad, vaadates ähm, Euroopa Liidu olukorda, nii et äh, siin võib ka Euroopa Liidu tööstus ohtu sattuda, eriti Itaalia tööstus äh, siinkohal Itaalia tööstus kannatab selle all, et ülevõimsus endiselt kestab ja samuti, et äh, konkurentsi moonutatakse. meil on vaja ikkagi toetada oma terasetööstust, me ei tohi oma terasetööstust üksinda jätta muredega, sellepärast me näeme, et väljaspoolt tuleb nii palju konkurentsi. aitäh, kolleeg Tanti, palun! suur tänu, härra esimees! ka mina sooviksin tänada nii tööstussektori esindajaid kui ka komisjonis saime tänu nendele tõesti väga hea ülevaate, väga huvitava ülevaate mm, sellest väga strateegilisest tööstussektorist, mida tihtipeale alahinnatakse. ja kolleeg Morell juba mainis, et viimasel ajal oleme tõesti väga intensiivselt tegelenud selle tööga, eh, teemaga, eriti Hiinaga ja turumoonutustega, ebaõiglase konkurentsiga, mis lähtub eh, Hiinast. nii et ma arvan, et komisjon peab ikkagi selle teema juurde jääma, meil on vaja oma tööstust kaitsta, oma huve kaitsta. olukord on selline, et turuosalised aina vähem ja vähem peavad kinni reeglitest, nende käitumine ei ole korrektne ja kui teised riigid ebaõiglaselt käituvad, siis meil jääb puudu lihtsalt instrumentidest. oluline on see, et Euroopa Liit tegeleb ka WTO reeglite reformiga ning lõppude lõpuks ta üritab tagada ka selle, et kõik kasutavad ikkagi samu reegleid ja kõikidele tagatakse samu äh, võrdsed tingimused. huvipakkuv minu jaoks oli ka see, mida räägiti siin keskkonnameetmetest. ma arvan, et meil on vaja meetmeid, meil on vaja ka detailseid ähm, ettepanekuid saada komisjoni poolt järgnevatel nädalatel, milliseid meetmeid me, meetmetega me peaksime siin arvestama selleks, et ähm, muutused energiasektorid saaksid aset leida, aga seda mitte mm, Euroopa Liidu majanduse, tööstuse kulul, vaid ikkagi tuleks selliseid tehnoloogiaid kasutada, mis, millest saaksid kõik kasu. proua Kadanen. ja puhejuhataja. suur tänu, esimees. aitäh ka sellest väga olulisest hetkeseisu ülevaatest maailmakauba protektsionistlikud areng, maailmakaubanduse protektsionistlikud arengud on murettekitavad ja komisjon peab äh, reageerima terase muut-, maailmaturu muutustele, ka näiteks tollimaksude abile. see arutelu on väga tihedalt seotud süsinikudioksiidi he-, he, heitmetega Hiinas ja Indoneesias on äh, heitmed maailma suurimaid Euroopa vaatevinklist ning ähm, mitu korda suuremad kui Euroopa tööstuse omad, ma tahaksin kuulda ko-, komisjonilt, kas äh, on plaanis äh, või millised praegusel hetkel on, on plaanid seoses süsinikutaksi, äh, süsinikumaksuga. von der Leyen on rääkinud palju sellest, aga see nõuab väga põhjalikku ettevalmistustööd ning planeerimist. mis nendest plaanidest on kuulda komisjonis? suur tänu. kolleeg Aguilar, palun. Buenos dias. En primer lugar que... tere päevast. ka kõigepealt sooviksin tänada ettekandjaid. meil on ähm, väga hea meel saada ülevaade äh, terase alumiiniumitööstuse olukorrast. suur tänu ka ähm, sekretäriaadile ja ka meie komisjoni juhatusele ja ka komisjonile, sellepärast et siin on tõesti väga palju tehtud selleks, et võidelda konkurentsimoonutustega ja ka ebaõiglaste reeglitega, samuti ähm, sellega, nende meetmetega, mis on lähtunud USA-s. meie jaoks on äärmiselt olulised erinevad kaubanduskaitsemeetmed, ähm, sellepärast et siin on tegu väga olulise äh, tööstuse ohtude tegelemisega. see tööstus on väga oluline mitte ainult Hispaaniale, vaid äh, Saksamaale, äh, Kreekale, Austriale, ähm, Rumeeniale, Bulgaariale ja paljudele teistele liikmesriikidele. siin on tõesti väga olulise sektoriga tegu ja, ja sel, seetõttu ma sooviksin teid tänada selle otsuse eest, et äh, välja töötada erinevaid meetmeid ja vaadata, milliseid meetmeid me kasutada saame. mis puudutab ähm, ebaõiglast ähm, Äh, ülevõimsust ja samuti äh, konkurentsi moonutamist, siis me peame selle vastu töötama. ja mina näen oma rollina, et me peaksime ikkagi äh, ka Hispaania kodanike huvide eest seisma. me peaksime rahvusvahelist kaubandust ähm, läbi viima selliselt, et Euroopa huvid löögi alla ei satu. ja mina olen vastu sellistele meetmetele, mis kahjustab Hispaania töötajate ja kodanike ähm, olukorda. aitäh ja proua Hautala, suur tänu! komisjon ütles, et ähm, Ursula von der Leyen soovib tõesti ära kasutada kogu instrumentide spektrit, mida meie kaubanduspoliitika võimaldab. ja ma sooviksin natukene rohkem äh, kuulda selle kohta, et milliseid äh, stiimuleid äh, siis komisjoni arvates saaks kasutada nii, et tööstus saaks näiteks energiatõhusust ähm, parandada terase ja alumiiniumi tootmise puhul. me oleme kuulnud mõningaid näiteid kas või alumiiniumitööstuse poolt. ka selles ettekandes äh, toodi need välja. aga näiteks äh, Põhjala riikides ähm, terase tootmine muutub aina energiatõhusamaks, nii et ma sooviksin ka sektori esindajatelt teada saada, et mis toimub, mida saab saavutada järgneva viie aasta jooksul, sellepärast et ilmselge on see, et pikemas perspektiivis see kindlasti panustab ka Euroopa Liidu tööstuse konkurentsivõimekusse. kui Euroopa Liit soovib siis tõesti eh, eh, teravamaks ja tõhusamaks muutuda siis ka selles osas, mis puudutab keskkonnaväljakutseid. aitäh ja kolleeg Hannes, palun. <clears throat> suur tänu, härra esimees. ilmselge on see, et terase ja alumiiniumi sektor on äärmiselt olulised Euroopa tööstuse jaoks. tegu on strateegiliselt oluliste sektoritega, aga samas on tegu ka selliste sektoritega, mis ka väga kõrge kvaliteediga töökohti loovad ja me peame neid töökohti kaitsma. me räägime siin pidevalt erinevatest kaubandusvoogudest, tootmisest, dumpingust ja nii edasi. aga vähe, vähe oleme rääkinud sellest, milline on mõju äh, tööhõivel ja see on hästi oluline, sellepärast et ka mina olen ju siin äh, Hispaania rahva esindajana ja ja me peame siin tegelema erinevate konkurentsimoonutustega, ka USA omalt poolt tegeleb tegelikult dumpinguga. ja tegu ei ole mingisuguse suvalise kaubanduspoliitikaga, vaid see ongi nende eesmärk, nõrgestada teiste tööstusi, selle tulemusena Hispaanias näiteks on Hispaanias tehaseid kinni pandud ja kui meie vastus sellele on väga aeglane, siis see tähendab, et vahetult inimesed kaotavad oma töökohti ja sellel on ka poliitilised tagajärjed, sellepärast et need inimesed, keda see kõige rohkem mõjutab, nad soovivad ka konkreetseid ähm, samme näha valitsuste poolt. nii et mina sooviksin ähm, rääkida sellest, et me peaksime kiiremini tegutsema, kui me räägime kaubanduskaitsestrateegiatest äh, ja sellest, kuidas me saaksime kaitsemeetmeid võtta, et, et oma tööstust kaitsta, et meie konkurendid ei saaks ära kasutada seda olukorda ja meid kahjustada. meid, meie konkurendid ei tohiks saada meid äh, kahjustada, nähes, kuidas Euroopa Liit lihtsalt tegutseb, käed rüpes istub. Ähm, Asimakopulu, aitäh, härra esimees ametisse asuv ähm, komisjoni president on teinud mõningad ettepanekud juba praegu ja ma sooviksingi teada, et, et see uus ametikoht, mille ta on soov, välja pakkunud, et äh, kuidas see panustab äh, erinevate organite töösse ja samuti komisjonil sooviksin teada, kas äh, nad leiavad, et et sellel uuel organil on ka piisavalt personali selleks, et me saaksime oma tööd erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides tõhusalt teha. suur tänu, kolleeg Salini saab nüüd viimasena sõna. aitäh, mul on kaks konkreetsemat küsimust. kõigepealt, mis puudutab siis neid kvoote, ja mida me saame teha kvoodijääkidega. samuti Brexiti mõju Äh, nendele konkreetsetele tagatistele. saaksite ehk rohkem infot anda selle kohta? Euh, suur tänu, mul on konkreetne küsimus ähm, komisjonile. see äh, piiride koha, piiridel kohandatav süsteem, äh, seda on raske ellu viia, sellepärast et selleks on vaja süsinikumaksu ja meil ei ole süsinikumaksu ja seda on raske ellu viia. sellepärast, et selleks oleks vaja nõukogus ühehäälsust, nii et minu küsimus on järgmine kas komisjon arvab, et on võimalik võtta kaubanduslepingutesse sisse kohustus, et lepingu osapoolel, pooltel on ähm, selline süsiniku piiramise ähm, süsteem, mis on võrreldav meie omaga, see oleks minu küsimus komisjonile ja võib-olla ka tööstuse esindajatele, kas nemad arvavad, et see süsteem oleks võimalik aitäh ja nüüd äh, viimane lühike küsimus. suur tänu, härra esimees ähm, mis puudutab ähm, dumpinguvastaseid äh, meetmeid ja äh, samuti kvoodiga seotud meetmed, et ja mis puudutab ka Türgit, et siin võetakse konkreetseid meetmeid, nagu komisjon ütles, nüüd teiseks nüüd USA protektsionistlik kaubanduspoliitika mis lähtub siis nende siseriiklikest huvidest, siis kuidas me oleme reageerinud nendele meetmetele, kas, kas komisjon näeb siin võimalust, et toimuvad mingisugused arutelud selles osas ja nüüd, mis puudutab seda ähm, süsinikumaksu ähm, ja seda piiride kohandamisvahendit, kuidas on see kooskõlas WTO reeglitega? ma ei ole kindel, et te sellele viimasele küsimusele ammendava vastuse saate ma arvan, et see on päris pikk lugu. aga sellegipoolest nüüd annan sõna meie ekspertidele, võib-olla umbes kolm minutit kummalegi eksperdile. palun, Eurofirm. aitäh, võtan ette mõned küsimused, mille osas saame kommentaare anda eelkõige härra Schultzi küsimus. ma saan aru, et te näete terase impordi vähenemist viimastel aastatel, aga statistika näitab, et olukord on vastupidine. tõepoolest, importide allikas on muutunud. Hiina on vähendanud Euroopasse eksporditavat kaupa aga siin toimub ülekompenseerimine äh, teiste eksportivate riikide poolt, kes äh, ise äh, on raskustes liigse tootmisvõimsusega, mis ei vasta turuvajadustele. näiteks Türgi, me teame Türgi tururaskustest, tegu on meie naaberriik, meil on ka Venemaa ja Hiina sarnaste probleemidega kas Euroopa turul võib tekkida äh, terase puudujääk? me teame, et teatud importijad on väitnud, et kaitsemeetmete tõttu võib puudujääk tekkida. me saame komisjoni äh, ülevaatest äh, aru, et delegatsioonid ei ole pidanud seda dokumenti piisavalt, piisavaks, nad ei ole leidnud seal piisavalt tõendeid tööstuses äh, leiavad sellised vaidlused äh, päris tihti aset, aga ajatakse segamini äh, puudujääk ja soov leida kõige odavamat terast, mis turul on ja see ei ole tegelikult puudujääk. nüüd lepingute jõustamine, see on väga tervitatav, sest see on tervitatav muutus meie lähenemises, fookuses. kaubanduspoliitika on ähm, Äh, keskendunud äh, väliskaubanduslepingutele, mis äh, on ilmselgelt õige strateegia siis, kui me räägime erinevate distsipliinide õõnestamisest. aga loomulikult on meil vaja kehtestada uusi reegleid ja nende jõustamist peavad toetama ka sidusrühmad. see ei puuduta ainult vabakaubanduslepingut, jõustumist, mõned lepingud on jõustatavamad kui teised. nagu me rääkisime Indoneesia ekspordipiirangute näitest, siis äh, on teatud reegleid, mida on võimalik jõustada ja arvestades seda sektori olulisust, siis neid tuleks ka jõustada, aitäh. suur aitäh. ja nüüd palun Alumiiniumi Assotsiatsiooni esindaja. aitäh mis puudutab äh, energiamahukust, alumiiniumtööstuse energiakulu moodustab äh, nelikümmend protsenti kogu tootmiskulust. seega tööstuses on äh, ilmselge soov vähendada neid kulusid, vähendada elektrikulusid. me oleme Euroopa Liidus kaotanud ühe kolmandiku esmasest tootmisest meil on vaja õigeid tingimusi äh, investeerimaks äh, süsinikulekkesse. Äh, alumiinium mängib kindlasti olulist rolli uute akude tootmisel. seega meie eesmärk on siiski vähendada elektri tarbimist me peame täielikult ära kasutama äh, õiguslikke vahendeid, mis meil on, on äh, sektoris. ja nüüd, mis puudutab äh, WTO reformimist, siis kindlasti tuleb jõustada subsidiidium, subsiidiumite vastaseid reegleid. ja just need subsiidiumid tekitavadki liigse tootmisvõimsuse. aga lepingute täitmise järelevalveametnik me äh, peame vaatama, kuidas ta oma rolli üldse täitma hakkab. ja tema väga oluline roll äh, saab ilmselt olema meie suhe äh, WTO-ga. ma ei tea, kas see andis teie küsimustele vastused, aga tegu on väga keeruka olukorraga, aitäh. suur aitäh. loomulikult, kui on täiendavaid küsimusi, siis kindlasti Äh, saate neile vastata. ma arvan, et äh, komisjoni ees ei ole lihtne ülesanne vastata kõigile küsimustele. aga palun tehke siiski algust. suur aitäh! alustuseks tänaksin äh, lugupeetavaid liikmeid selle sisuka arutelu eest. ma arvan, et meil on palju, mille peale mõelda piiri kohandamismaks ja süsinikuleke, äh, selle kohta ütleksin, et palun laske meil tööd teha, lubage meil analüüsida erinevaid äh, variante, sealhulgas äh, WTO nõuetele vastavus. seni, kuni me saame millegagi tegeleda selles valdkonnas, siis me oleme rahul. aga kindlasti me peame seda küsimust oluliselt analüüsima. nüüd kaitsemeetmed me suurendame äh, tariifikvootide äh, määra, sest äh, see kohustus tuleneb WTO-lt. kaitsemeede on ajutine meede, mis peab käima kooskõlas liberaliseerimisega. probleem ei ole mitte tariifikvootides, vaid selles, et teatud riigid on seda süsteemi ära kasutanud, kuritarvitanud, näiteks Türgi seetõttu oleme kasutusele võtnud erinevaid meetmeid, mis on meile kasutatavad selleks, et tagada, et ei ole võimalik süsteemi enam kuritarvitada. see puudutab ka ülemaailmsete kvootide süsteemi ja kvoodijääke. kindlasti on meil vaja rohkem reegleid. mitte tingimata äh, sisene TDI regulatsioon, vaid pigem peaksime vaatama äh, selles suunas, et meil on vaja rangemaid subsiidiumite reegleid ja tegu on ülemaailmse probleemiga. me räägime sellel teemal väga tihedalt USA ja Jaapaniga, aga ka Hiinaga. nüüd äh, terase puudujääk, see on väga tõsine küsimus. kui me räägime nüüd äh, terase ja alumiiniumi tootmistööstusest siis me peame äh, meeles pidama, et Euroopa Liidus on ka äh, väga palju äh, terast ja alumiiniumit kasutavaid tööstuseid, kes ei taha, et hinnad tõuseksid. seega kaitsemeetmete ja antidumpingu vastaste meetmete eesmärk on tagada, et me endale ise jalga ei tulista ülemaailmse tööstuse tasandil. ja nüüd kaubanduslepingute jõustaja see ei saa olla ainult isik, kes äh, on olemas paberil, vaid meil on vaja isikut, kes ka reaalselt tegutseb ja kellel on piisavad vahendid äh, selleks, et oma ülesandeid täita. aitäh! suur aitäh ja palun, Francisco! suur aitäh! ma nõustun täielikult sellega et meil on Hiina suhtes vaja äh, vahendeid ja mõjuvõimu. ja see on, meil on vaja näiteks äh, rahvusvahelise hanke äh, meedet. see annaks meile kindlasti läbirääkimisruumi, mida meil Hiinaga on vaja. nõustun ka härra Schultziga. väga oluline tun-, on tunnistada, et meie partneritel on arenguvajadused Hiina on aga suurendanud oma tootmisvõimsust äh, rohkem, äh, kui on tema arenguvajadus, ehk siis viiesaja miljoni tonni võrra, mis on täpselt äh, kogu maailma üleliigne tootmisvõimekus. ning kahjuks ei ole seda tehtud mitte turult tulenevate signaalide alusel, vaid riigilt tulenevate suuniste alusel see on tekitanud suure probleemi tööstuses, millest hiinlased ise on ka teadlikud. kuigi äh, tootmisvõimsuse kasutamine Hiinas on praegu kõrge, ehk siis hiinlased kasutavad seda tootmisvõimekust ära, aga kui turg on languses ja see on metafüüsiline reaalsus, see kindlasti juhtub, äh, mis saab selle tootmisvõimekusega sellisel juhul? me oleme seda varem näinud, see voolab laiali maailmaturule. ja see on oluline oht meie tööstuse ellujäämisele. sest äh, see eksport kindlasti toimub, aga tõenäoliselt ebaausatel tingimustel. Äh, me kindlasti vaatame ka ülemaailmset foorumit Teil on õigus, see on väga oluline viis, äh, kuidas äh, elimineerida liigne tootmisvõimsus ja sellega seonduvad probleemid. kahekümne kuuendal oktoobril toimub äh, ministeeriumite kohtumine ning kindlasti on see ka ülioluline. me peame rääkima foorumi laiendamisest, sellest, et meil peab olema tugev foorum, mille abil neid probleeme lahendada ning seal näitavad kõik oma kaardid kätte. meie Hiina kolleegid äh, on teinud pidevalt negatiivseid avaldusi, mis on vastuolus äh, Foorumi seisukohtadega ning seal me näeme, kas meil on tõepoolest äh, mitmepoolne koostöö. kui nad soovivad Foorumit lõpetada, siis see näitab, et nad ei ole mitmepoolsest lahendusest huvitatud. Nad ei ole huvitatud reeglite järgi mängimisest Äh, ükskõik, mis tulemus siis saab olla ja tulemus on kindlasti ebakindel, me peame tagajärgedega tegelema. meil on vaja mitte ainult sõnu, vaid tegelikku toetust äh, mitmepoolsele süsteemile. pean ütlema härra Tantele ja proua Regimentile, et äh, see tööstus ei seisa üksi ja see ei ole alahinnatud me tahame külg külje kõrval töötada äh, selleks, et lahendada kaubanduspoliitika kaudu kõik probleemid, mis meil ees seisavad. loomulikult on meil äh, väga tugevad äh, kestliku arengu eesmärgid vabakaubanduslepingutes ning kindlasti me üritame veenduda, et kõikide probleemidega on tegeletud, millest te mainisite. üks täiendav küsimus. IPI instrument, kõik ütlevad, et see on vajalik ja nagu te teate, siis äh, meie komisjon äh, tegeles sellega väga aktiivselt ning me üritasime nõukogus äh, vastuseisust üle saada. aga milline on olukord praegu nõukogus? mulle jääb mulje, et praegu on nõukogus toimumas liikumine äh, selles suunas, et me saame selle olulise õigusakti. mul on keeruline sellele küsimusele otse vastata, sellepärast et äh, mina selle toimikuga otseselt ei tegele. aga ma olen nõus äh, teie hinnanguga, et üha enam mõistetakse, et rahvusvahelise hankega on probleeme ning me peame vaatama, et äh, kõik järgivad põhireegleid. Äh, ma arvan, et äh, väga raske on nõukogus kiirelt saada ühine kokkulepe, see on keeruline toimik ja tihtipeale on liikmesriigid asjaga väga tihedalt seotud ja seetõttu peavad komisjon ja parlament ning parlamendiliikmed äh, tegema kõik endast oleneva, et äh, meil oleks äh, silme ees lahendus ja väga oluline on selles valdkonnas vastav õigusakt ka vastu võtta. suur aitäh, et te nõukogu selle õigusakti osas survestate. ja nüüd läheme edasi päevakorrapunkti seitse juurde, hääletamine. meil on üsna lühike hääletus ette nähtud ainult üks hääletus. selleks, et jätkata, teeme kõigepealt äh, katsehääletuse, et kõik saaksid kasutada oma äh, hääletuskaarte. ja siis näeme, kas äh, fraktsioonide liikmeid on piisavalt kohal, seega avan nüüd testhääletuse. <laughs> And the test vote is closed. ja testhääletus on nüüd lõppenud. kõik on korras. ja nüüd läheme äh, päris hääletuse juurde. meie kiri äh, Euroopa Liidu eelarve kohta ja avan hääletuse. Oh, now two EPPs members are over the top. Äh, meil on liiga palju Rahvapartei esindajaid. seega üksteist peaks loobuma ja nüüd on hääletus lõppenud ja vastu võetud suure enamusega. suur aitäh, see oli meie tänane lühike hääletus ja kui on inimesi, kes meil saalist lahkuvad, siis palun tehke seda vaikselt. ja nüüd liigume päevakorrapunkti kaheksa juurde, Euroopa Liidu ja Aafrika vahelised suhted nagu te teate, siis äh, nõukogu poliitika arendamisel on Aafrika ilmselge prioriteet. näiteks äh, Saksa valitsus äh, teeb Aafrikast oma esmase prioriteedi oma eesistumise ajal kahe tuhande kahekümnendal aastal ning Euroopa Liit on Aafrika jaoks oluline kaubanduspartner. kolmkümmend kuus protsenti Aafrika kaupadest tarnitakse Euroopa Liitu. aastaid oleme rääkinud äh, Aafrika ja Aafrika partneritega kaubanduslepingutest äh, Aafrika ja erinevate Aafrika piirkondade vahel. see protsess käivitati suurte ambitsioonidega aga reaalsus oli äh, veidi kehvem ning toimus väga palju Äh, olulisi äh, arutelusid ja praegu toimib meil ainult üks äh, leping, ehk siis vahepealne majanduspartnerlusleping EPA. eelmine Cotonou leping aegub üsna pea pärast kahtkümmend aastat ning me peame üritama leidma uue äh, suhte äh, ECB äh, grupi ning Euroopa Liidu vahel. kuna Aafrika on üha enam päevakorras, president Juncker algatas äh, jätkusuutlike töökohtade projekti seoses Aafrikaga ning äh, seega me näeme, et ka komisjonis toimub teatud liikumine sellel teemal. ja mõned päevad tagasi loodi Aafrika mandri vabakaubanduspiirkond viiekümne nelja riigi osalusega, seega peaaegu kõik Aafrika riigid äh, on selles äh, vabakaubanduspiirkonnas sees, kuigi see mm, süsteem ei ole veel täielikult välja arendatud, aga meil on olemas poliitiline tahe selle jaoks ning äh, see võib olla oluline valdkond, mille abil tihendada meie sidemeid Aafrika riikidega, kaubandusalal ning et me saaksime toetada äh, vabakaubanduspiirkonda Aafrikas. Äh, nüüd on see ka meie arutelu teema ja komisjoni arvamuse äh, edastab meile Aafrika majanduspartnerluslepingute eest vastutav komisjoni töötaja. Teil on sõna. aitäh, esimees ja austatud liikmed Aafrika on uue komisjoni jaoks prioriteet ja see ei ole üllatav, sest Aafrika on juba olnud äh, prioriteediks äh, aasta, äh, alates sellest, kui president Juncker lõi Euroopa Liidu ja Aafrika alliansi. nüüd räägime majanduskasvust ja võimalustest Euroopa Liidu jaoks kuus kümnest äh, kõige kiiremini äh, kasvavast majandusest on ähm, Sahara tagused äh, Aafrika riigid. me räägime siin kaheksaprotsendisest majanduskasvust, see on üsna märkimisväärne. kindlasti te olete neid arve kuulnud et, et kakskümmend viis kuni kakskümmend kuus protsenti maailma rahvastikust on Aafrikas aastaks kaks tuhat viiskümmend palju töötajaid, üks koma üks miljardit äh, tööjõulist inimest ja tarbijad kulutavad äh, nii Põhja-Aafrikas kui Sahara taguses Aafrikas rohkem kui Indias ning äh, see arv kasvab veelgi. investeeringud on samuti väga oluline, sest Aafrika vajab enda arendamiseks investeeringuid kui me vaatame viimase kolme aasta äh, numbreid, siis investeeringud on kasvanud üheteistkümne protsendi võrra, see on märkimisväärne kasv ning äh, see trend jätkub. nii Aafrikas kui ka Euroopas on väga oluline äh, areng ja lisaks ka VKA-de roll, startup'ide roll. Startup'ide ettevõtlus on Aafrikas tõusuteel Äh, kapitali kaasamine on neljasaja protsendi võrra kasvanud viimase kolme aasta jooksul, seega see on mander, mis on täis võimalusi. seda mõjutab kindlasti ka asjaolu, et äh, paljud riigid, mitte ainult Euroopa Liidu, vaid ka Hiina, Indoneesia, Jaapan, nad vaatavad äh, Aafrika suunas. Nad tahavad investeerida, nad tahavad seal suuremat kohalolu, sest on näha, et see saab olema järgmiste aastate või aastakümnete jooksul tõusev mander ma tahaksin rõhutada äh, midagi, mis on uue komisjoni ja komisjoni presidendi jaoks väga oluline. nimelt äh, me peame saavutama oma äh, kestva arengu eesmärgid, seda eelkõige, kui me vaatame kliimat, keskkonda, õiglust töötajatele. Aafrika on kõige haavatavama kliima, haavatavama kliimaga maailmajagu ning äh, looduslik kapital on äh, olulisel määral äh, vähenenud ja kui Aafrika selle osas ei tegele, siis olukord jätkub samamoodi. paljud liikmed on kindlasti teadlikud, et viimase ametiaja jooksul vaatasime ka konfliktsete mineraalide ettepanekut ja jätkusuutlikku väärtusahelat Aafrikas, mis on probleem meil on tehtud ettepanekuid äh, selle lahendamiseks, see probleem on väga väljakutsuv. eriti, mis puudutab inimõigusi ja tööjõuõigust. see on oluline punkt meie majanduslikes suhetes ning me tahame kasutada seda äh, mõjuvõimu, mis meil on selleks, et äh, saavutada seal maailmajaos säästva arengu eesmärgid. nagu ma ütlesin, siis päriselt Juncker käivitas Euroopa Liidu Aafrika alliansi äh, eelmisel aastal. see on väga laiaulatuslik strateegia. meil on partnerlus Aafrikaga, sellel on erinevad dimensioonid, haridus, oskused ja nii edasi. aga meil on ka väga tugev kaubanduslik ja majandusdimensioon, sest et me tõepoolest tahame äh, Aafrikas luua jätkusuutlikud töökohad ja majanduskasvu kaubanduse ja investeeringute jaoks on kindlasti olulised äh, mm, äh, konkreetsed äh, finantsvahendid, mis on tehtud kättesaadavaks. ka näiteks välisinvesteeringute plaan, mis on väga oluline vahend, mille abil toetada investeeringuid Aafrikasse. Ähm, regionaalne integreeritus on midagi, mida me tahame kindlasti alliansiga koos edendada Äh, meil on Area projekt. aga see on projekt, mida Aafrika ise toetab ning äh, viiskümmend neli viiekümne viiest äh, Aafrika riigist on selle poolt, kõik riigid peale Eritrea on selle allkirjastanud. loomulikult on selle kallal vaja teha veel palju tööd. aga see on Aafrika nägemus ning meie Euroopa Liiduna seda ka toetame see on osa äh, alliansi üleüldisest äh, strateegiast toetada Aafrikat majanduslikult, aga ka tehniliselt. Äh, me tahame toetada Aafrika maailmajagu selle kohta, kuidas luua õigeid vahendeid struktuuri ja kaubanduse osas ning kuidas saavutada parem regionaalne lõimitus. oluline on meeles pidada et, et kuusteist protsenti Aafrika kaubanduses toimub kohalikul tasandil ja see on väga madal protsent. Euroopa Liidus on see seitsekümmend protsenti, loomulikult meie oleme väga hästi integreeritud, aga kuusteist protsenti on tõepoolest üks maailma madalamaid protsente. me tahame äh, soodustada äh, piirkondlikku kaubandust erinevate Aafrika riikide vahel. piirkondlikud väärtusahelad äh, riikide vahel on midagi, mida on väga keeruline saavutada, et riigid toet-, toodaksid neid tooteid, äh, mida teised riigid soovivad. aga nüüd jõuan äh, selle juurde, mis kaubanduslepingud meil Aafrikaga on ja kuhu me tahame jõuda. nagu esimees ütles, siis äh, meil on äh, niinimetatud majanduspartnerlusleping Sahara taguse Aafrikaga, me oleme selle osas läbirääkimisi pidanud juba pikka aega. meil on äh, kaks piirkondlikul äh, tasandil vahepealset majanduspartnerluslepingut ma ei räägi Põhja-Aafrikast, sellepärast et seal on meil vabakaubandusleping, vaid me räägime neljateistkümnest riigist, kes rakendavad praegu vahepealset majanduspartnerluslepingut. milles see seisneb? EBA on kaubandusleping, aga see on nii-öelda esimese põlvkonna kaubandusleping. seega enamik äh, lepingust räägib äh, tariifide liberaliseerimist äh, Euroopa Liidust Aafrikasse saadetavate kaupade osas. me oleme saavutanud umbes seitsekümmend kuni kaheksakümmend protsenti Äh, liberaliseerimist ja me jätame üsna palju äh, manööverdamisruumi oma partnerile, et nad saaksid kaitsta teatud tooteid. Nad saavad ise otsustada, milliseid tooteid kaitsta. ja need tooted, äh, mis tariifidest vabastatakse, need on need, mida Aafrika vajab oma kohalikuks tootmiseks ja tööstuse arendamiseks. sellele vastutasuks me anname vaba juurdepääsu Euroopa Liidu turule, ei mingeid kvoote ega tariife, ehk siis vaba juurdepääs Euroopa Liidu turule kui me vaatame Euroopa Liidu positsiooni Aafrikaga üleüldiselt, mitte ainult EPA riikidega, siis siin on äh, midagi olulist, mida on vaja meeles pidada. Euroopa Liit on endiselt äh, Aafrika esimene äh, kaubanduspartner umbes, umbes kolmkümmend kolm protsenti Aafrika kaubandusest toimub Euroopa Liiduga. Hiina puhul on see protsent tuhat seitseteist ehk siis äh, umbes pool äh, meie kaubandusest ja USA on veelgi vähem. kui me vaatame impordi suundumusi, Aafrikast äh, imporditavate kaupade suundumusi, siis see maht on suurenenud kümne aasta jooksul kakskümmend kaks protsenti ja see suureneb endiselt meie import Aafrikasse suurenes üksteist protsenti selle aja jooksul. Euroopa Liit äh, on äh, kõige suurem investeerija Aafrikasse ja kõige suurem kaubanduspartner Aafrikaga. nüüd EPA. Äh, me rakendame seda neljateistkümnes riigis. meil on kaks piirkonda ja kolm üksikut riiki üks esimene piirkond on Lõuna-Aafrika äh, piirkond, SADEC, seal on kuus riiki äh,, Lõuna-Aafrika Vabariik ehk siis äh, väga oluline mängija, aga ka Botswana, Namiibia, Mosambiik äh, leping kehtib juba alates kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast. meil on olemas kõik äh, vastavad vahendid ja leping toimib praeguseks üsna hästi, me näeme äh, edasiliikumist äh, importide osas nendest riikidest ja majanduskasvust ja kaubandusest ning arengust rääkides on meie jaoks oluline see, et me aitame oma partneril äh, arendada välja oma nišiturgusid. turud, mida nemad saavad arendada ja mille tooteid nad saavad saata Euroopasse lisaks traditsioonilisele äh, ekspordile Aafrikast, mis on äh, mineraalid ja äh, teatud põllumajandustooted. seega me toetame seda mitmekesistamist, mida on vaja. me üritame aidata neil leida, milliseid tooteid nad saaksid Euroopasse eksportida. millised on tooted, kus neil on kõige suurem lisandväärtus meil on näiteks Eswatinis väga huvitav juhtum. näiteks eh, meil on eh, beebipurgandid, beebitomatid ja nad saadavad eh, neid väga palju Euroopasse. ja nad on selle arendanud välja enda nišituruks meil on endiselt mõningaid probleeme Äh, millega me EPA raames tegeleme. me peame EPA-d veidi jõulisemalt jõustama, kui me partneriga ei nõustu. see on äh, eelkõige nii Sahara taguse Aafrikaga. Nad on äh, rakendanud Euroopa Liidu linnulihatoodete suhtes kaitsemeetmeid meie meelest ei ole need õigustatud kaitsemeetmed ja need ei äh, aita kaasa ka kohalikule toodangule. kohalik linnulihatoodang ei ole äh, kasvanud. see on kasvanud ainult äh, väga vähe selle aja jooksul, mil kaitsemeedet on rakendatud. see on asendatud siis hoopis ekspordiga Brasiiliast ja USA-st. seega sellest me räägime EPA raames, kus me oleme käivitanud konsultatsiooniprotsessid, mis on äh, esimene samm, et leida kompromiss ja lahendus, mis mõlemale riigile sobib. veel üks positiivne uudis on loomulikult äh, see, et äh, Angola ei ole küll veel ähm, majanduspartnerluslepingu osaline, aga nad on meiega ühendust võtnud, et nad tahavad sellega liituda, neid kohustusi täita meil oli kaks nädalat tagasi äh, esimene liitumiskõnelus ja see on äh, väga hea väljavaade nii neile kui ka meile. Angola on äh, Sahara taguse Aafrika kolmas äh, äh, majandus suuruselt selles piirkonnas. seega nad on oluline äh, turuosaline. nüüd piirkondlik äh, äh, ähm, majanduspartnerlusleping Ida-Aafrika äh, riikidega on meil leping juba kolm-neli aastat. järgmisel nädalal alustame me nende viie riigiga uusi äh, läbirääkimisi selle äh, praegu kehtiva lepingu osas. EPA puudutab peamiselt kaupasid ja äh, arengut, aga me tahame luua kõikehõlmava EPA. kui ma räägin meist, siis äh, ma räägin peamiselt äh, meie partneritest, kes tahavad kõikehõlmavat lepingut, kus on sarnased peatükid, nagu meil on Kanada ja Jaapaniga sõlmitud lepingutes ja need läbirääkimised algavad järgmisel nädalal väga oluline aspekt, mis näiteks Mauritiust ja teisi riike ajendas seda lepingut äh, küsima, on investeeringud ja teenused, mis praegu EPA-ga kaetud ei ole. Äh, ning äh, me tahame lepingusse lisada ka väga tugevad klauslid kaubanduse ja kestva arengu eesmärkide kohta Lääne-Aafrikas meil EPA-d ei ole, Cote d'Ivoire ja Ghana küll on sõlminud vahepealse majanduspartnerluslepingu, aga see on kahepoolne. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal toimusid tulemusteta läbirääkimised ning meil on veel äh, Nigeeria, kes ei ole äh, lepingut äh, sõlminud. meil läbirääkimised käivad, aga ei ole kindel, kas nad selle lepingu allkirjastavad. seega me oleme Ghana ja Cote d'Ivoire'iga ähm, Äh, lepingu sõlminud, aga neil ei ole vaba juurdepääsu Euroopa Liidu turule, sest nad on äh, keskmise sissetulekuga riigid. ja viimane riik, äh, kellega meil on EPA, on Cameroon. see on siis väga oluline turuosaline just meie jaoks. seega viiskümmend neli riiki kokku, kus on sõlmitud EPA see on väga hiljutine protsess, me oleme lepingut rakendanud enamasti kolm kuni neli aastat. me peame endiselt jälgima, kas see leping töötab või mitte, aga kui me vaatame kaubandusega seotud arve ja võrdleme kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta näitajaid eelmiste aastatega, siis neliteist riiki on eksporti kasvatanud viis kuni kuus protsenti. Need arvud veidi erinevad, aga siiski suundumus on positiivne. ma arvan, et äh, nüüd äh, lõpetuseks äh, räägiksin meie üldisest raamlepingust, mis meil on Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikidega. see ei ole kaubandusleping, selle ulatus on palju laiem kui kaubandus küll aga on seal meie jaoks väga olulised äh, elemendid, äh, mis on olemas ka meie kaubanduslepingutes. seega meie jaoks on tegu väga oluliste läbirääkimistega ning äh, see võimaldab meile rohkem koostööd nende riikidega, eelkõige riikidega, kellel ei ole veel EPA-d sõlmitud. seega kindlasti me jätkame tööd, et see Vaikse ookeani ja Kariibi mere äh, riikidega äh, leping sõlmida. sellega tegeleb äh, peamiselt komisjoni teine talitus, aga nad on üsna jõudsalt edasi liikunud, meil on erinevate piirkondade jaoks kolm erinevat sammast ning me kindlasti neid läbirääkimisi jätkame ja jälgime hoolikalt, kuidas need läbirääkimised sujuvad ja lõpetuseks mainiksin midagi, mis on kindlasti parlamendile oluline ja mis on oluline ka meile komisjonina. me oleme oma partnereid äh, survestanud äh, just kodanikuühiskonna rolli osas. tõepoolest, äh, me oleme läbirääkimisi pidanud erinevatel ajahetkedel. mõnedes on, lepingutes on tugevad sätted kodanikuühiskonna kohta, mõnedes mitte aga me tahame, et kõik meie partnerid võtaksid endale kohustuse pidada struktureeritud kodanikuühiskonna eh, dialoog kodanikuühiskonna esindajate ja Euroopa Liidu esindajate vahel. me oleme selle saavutanud eh, SEDEC-iga. eelmisel eh, kohtumisel leppisime kokku iga-aastases kohtumises kodanikuühiskonnaga Ehm, SEDEC riikidega toimub see esimest korda järgmisel aastal. Ehm, erinevate piirkondadega käivad meil ehm, erinevatel tasanditel läbirääkimised, et korraldada kohtumisi kodanikuühiskonna esindajatega kas või väiksemal tasandil see on midagi, mida me praegu arendame ja me tahame, et iga piirkond ja riik äh, rakendaks äh, seda kokkulepet äh, nii suurel määral kui võimalik ja toimuks struktureeritud kodanikuühiskonna dialoog ma arvan, et siin ma peatun ja vastan kindlasti hea meelega kõigile küsimustele. Uh, suur tänu, Tõsine, sellest, selle ülevaate eest Euroopa Liidu ning Aafrika vaheliste suhete üle. Saeb Pirek, palun suur tänu, härra esimees, suur tänu ka komisjonile esindajale ähm, selle väga põhjaliku ettekande eest, aga mul oleks siiski paar küsimust. mul on väga hea meel selle üle, et me selle teemaga jällegi tegeleme, aga sellegipoolest me räägime siin ikkagi inimestest Aafrikas ja üks viimastest punktidest, mida te mainisite, oli see, et meil on piisavalt äh, kohtumisi toimunud ja meil on piisavalt organisatsioone, aga samas ähm, paljud aafriklased ei jõua oma külast kaugemale, rääkimata sellest, et kas nad jõuavad kuhugi koosolekutele või mitte. et kuidas need kontaktid siis aset leiavad, see on igal juhul meie jaoks väga oluline punkt. ja miks ma seda mainin, sellepärast et te rääkisite ka põllumajandussektorist, et see on ka väga positiivne faktor tegelikult ka Hollandi jaoks, aga kuidas neid tooteid toodetakse? et kas et kas siin kasutatakse äh, samu standardeid nagu Euroopa Liidus näiteks, mis puudutab siis erinevaid äh, loomatervisega seotud ka äh, tagatisi ja nii edasi. Te rääkisite ka bio, bioloogilisest mitmekesisusest, ehk saaksite sellest veel rääkida ja nüüd äh, Eh, mis puudutab kaubandust eh, ja et Euroopa Liit on siin kõige suurem ehm, partner, jah, võib-olla on see õige, aga samas me peaksime ka vaatama, kui jõuliselt on hiinlased kohal ehm, Aafrikas. ma olen kuulnud eh, näiteks ka sellest, et hiinlased on väga palju maad ostnud Aafrika riikides. ehk oskate selle kohta veel põhjalikumat infot anda, aitäh? Äh, Miss Jüri. proua Jüri, palun. Thank you so much, Mr Chairman. With your permission, I will suur tänu teie lahkel loal, räägiksin oma emakeeles. daamid ja härrad, suur tänu teile komisjoni esindajale kogu selle äh, info eest. kaubanduspoliitikas komisjon peab olema realistlik. aga samal ajal tuleb kindlasti äh, projekte toetada, mis, millega saab käegakatsutavaid tulemusi. nii nagu me rääkisime sellest seoses terase ning alumiiniumitööstusega kaubanduspoliitikaga ei saa kõiki probleeme lahendada, aga, aga nii mõndagi võib saavutada. ja me peame aitama ka teisi mandreid, et ka nemad edu saavutaksid, aidata tuleb neid aga nii, et sellest äh, abist on päriselt ka kasu. peame olema vabakaubanduse küsimuses ambitsioonikad. aga ma arvan, et äh, praegu on ebarealistlik mõelda Euroopa ja Aafrika vahelisele vabakaubanduslepingule. meil on äh, terve rida erinevaid kokkuleppeid ja peaksime kasutama neid kaubanduslepinguid selleks, et aidata asjakohaseid riike. me saame niiviisi paremat kaubandust, rohkem kaubavahetust ja seda ainult siis, kui loome sellise süsteemi, mis aitab aafriklasi ja kui me austame neid ning ei püstita selliseid nõudeid, mida nad ei suuda täita meil on vaja ootusi, aga äh, seda tuleb teha austades vastappartnereid. kui meie ootused on liiga suured, siis otsivad nad teisi kaubanduspartnereid ning teisi riike, kellel on juba seal kohalolek, võivad mõjutada selle mandri arengut kahjulikus suunas ja seda tuleb vältida. seetõttu tuleb rakendada selliseid programme, mis aitavad kohapeal edu saavutada, nagu näiteks äh, haridus, kutseõpe, võiksid olla valdkonnad, kuhu keskenduda. ja kui meil on äh, liiga palju masinaid, äh, aga ei ole piisavalt tehnikut, kuid kes kasutaksid neid, siis sellest ei oleks kasu ning see ei aitaks probleemi lahendada. ja Hiina, kui me käitume valesti kasutab Aafrikat äh, ja ei kasuta samas Aafrika tööjõudu, saadavad hiinlasi koha peale, hiinlased töötavad äh, odava hinnaga, see kahjustab kohalikku majandust. selline areng on ka võimalik, paluksin komisjonil äh, siis hoolikalt suunda valida, et tõesti abist oleks kasu ja et ränne, mis on kindlasti oht meile järgmisel äh, aastakümnel oleks parema kontrolli all, kui me abi viime sinna, kus seda on vaja, siis on seda võimalik vältida. Okay. Thank you very much um,. I am encouraged by. sulle tänu. areng Aafrika Liidus on äh, paljutõotav Aafrika manner ja kaubavahetus võiks aidata kaasa vabakaubandusleping kaudu ka Aafrika-sisesele kaubandusele. aga mis äh, oleks vabakaubanduslepingu mõju praegusele kaubavahetusele Aafrikaga nii äh, kaubandusbilansi kui ka kokkulepete küsimuses on? mis puudutab Cotonou lepingu järgset kokkulepet, siis see võimaldab meil äh, AKV riikidega kaubandussuhteid uuendada, kas komisjon arvab, et äh, kokkuleppele jõudmine enne Kotonu aegunumust on võimalik ja kas äh, praegu räägitakse sellest, et, et äh, AKV tähed üritatakse lahku lüüa nii-öelda või piirkonnad lahku lüüa, mis oleks selle eeliseks? mis puudutab piirkondlikku integratsiooni, siis äh, jah Äh, integratsioon aitaks individuaalseid riike võib-olla tugevamaks muuta, mida teeb komisjon selleks, et toetada piirkondlikku integratsiooni ja kuidas praeguste vabakaubanduslepingupunktidega seda toetatakse. minu viimane küsimus, kas võiksite teha üksikasjaliku ülevaate sellest, mida komisjon on teinud selleks, et kiirendada äh, ida ning lääne majanduspartnerluste lepingute arengut, kas kaalutakse äh, vabakaubanduslepinguid? Euh, proua Prikmo. suur tänu, lugupeetud juhataja, suur tänu, proua, äh, teile, teie ettekande eest tahaksin rääkida neljast asjaolust. esimene puudutab importi. me teame, et väga paljud Aafrika riigid erinevatel põhjustel, mida ma ei hakkaks praegu äh, lahendama, neil on väga raske makse koguda, äh, vabandust, mitte, ja ähm, ma tahaksin teada, kas on konkreetseid programme maksude parandamiseks, selleks, et äh, aidata neil maksukogumist parandada ning töötada, toetada välja äh, universaalseid äh, ühiskonnakaitsesüsteeme. siis teine küsimus puudutab digitaalmajandust, me teame, et digitaalvaldkonna majandusväärtus on üheksakümne Hiina käes, on loodud töörühm Aafrika Liidu ning Euroopa Liidu vahel, see on väga hea, aga kas sellest, kas on ette nähtud see, et see rakkerühm ühiselt hakkab digimajandust edasi arendama ja miks sinna ei võiks kaasata ka Ladina-Ameerika riigid, et üritada natukene neid jõuvahekordi maailmas tasakaalustada. ja minu kolmas küsimus puudutab lapsi ja naisi, ma tean, et majanduspartnerluslepingute puhul on vaja äh, struk-, ümberstruktureerimist, see toob kaasa koondamised erinevates sektorites, aga mitte, äh, kannatavad väga paljuski ka mitteformaalsed sektorid, kus töötavad naised äh, sageli. samuti toidusektor kannatab, seal on ka väga palju naisi kas komisjon on võtnud meetmeid või on rääkinud mõjuhinnangutest, kus analüüsitakse ka selliste kokkulepete mõju naistele. kas sellest on räägitud Aafrika partneritega ja mis puudutab lapsi, siis kakskümmend protsenti Aafrika lastest töötavad kas põllumajandusettevõtetes või kaevandustes, sageli ka lääne ettevõtetes allhankeettevõtetes ning kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta tekstis, kus räägitakse äh, nendest arengutest ei mainita lapsi ja lapse õigus on jäänud tähelepanuta. milline oleks teie sõnum nendele kolleegidele, kes tahaksid natukene julgustavaid sõnu seoses laste olukorraga Aafrikas, siis veel viimane teema, sääst-, säästlik areng, proua von der Leyen muutis säästliku arengu üheks priorite-, prioriteediks, see peaks olema kõiki valdkondi heema, hõlmavaks teljeks ja milliselt millisel moel kavatsete Aafrika Liiduga selles küsimuses äh, tööd teha. mainisite ka kodanikuühiskonda, äh, see on väga hea, aga ametiühingud kurdavad, et neid ei kaasata majanduspartnerluslepingute sõlmimisse. kas komisjon üritab seda viga parandada? aitäh! aitäh! proua Freden, palun! suur tänu! lugupeetud äh, esimees, suur tänu väga põhjaliku äh, ettekande eest äh, seoses Aafrika strateegiaga. Te, mina tahaksin Samira Rafeela äh, juttu jätkates rääkida Cotonou lepingu järgsest ajast, millised on praegu asjaolud, mille taha on komistatud, kui neid üldse on ja kuidas te üritate nendest kitsaskohtadest üle saada ja milline koostöö on teil arengu peadirektoraadiga ning Pariisi kokkulepe ning kliima, kas äh, on see tähtsal kohal tulevases lepingus ja kahepoolsetes läbirääkimistes samuti, kas need on tähtsal kohal? suur tänu, härra Bourgeois! suur tänu. ma toetan täielikult Aafrika poliitikaga seotud äh, prioriteete ka uue komisjoni puhul ja oluline on siin just äh, see äh, Aafrika-Euroopa allianss, me peaksime ikkagi nägema Aafrikat oma kõige olulisema äh, partnerina, sellepärast et nad on meie äh, naabrid, siin on väga palju võimalusi, aga ka väga palju väljakutseid ja nii nagu komisjon ütles, et seal on ka selliseid edulugu riike, aga seal on ka väga palju riike, kes on veel äh, maha jäänud ja kus on vähe ka majanduskasvu ähm, ja äh, rahvastiku heaoluga on olukord kehvast. me näeme, et Hiina väga suuri investeeringuid teeb sinna riikidesse, aga samas nad nõuavad väga tohutuid garantiisid oma investeeringute eest tihti, aga samas nad saavad ka äh, haruldasi maavarasid äh, Aafrikast ja me teame, et Hiina tegelikult ei huvitu sellest, mis on seotud sotsiaalkindlustusega ja nii edasi, nii edasi. nii et ähm, meie peame ikkagi kestlikule arengule tähelepanu pöörama, see peaks olema meie rõhuasetus. ja ähm, ka komisjon ütles seda, et komisjon saaks ähm, ühel või teisel moel panustada sellesse, et ähm, loodaks ka Aafrika siseturg ja teiseks Euroopa Liidu Aafrika poliitikas on kirjas ka, et äh, me peame panustama ka oskustesse, haridusse et kas see saab nüüd aset leida ainult arengukoostöö raames, ma tean küll, et see on seal üheks tipp-prioriteediks, aga me saaksime siin kasutada ka teisi meetmeid, nii et me peaksime siin ikkagi parimatele juhtimistavadele rõhuma ja samuti ka, et viiakse sisse koolikohustus, ma olin ähm, varem ka ähm, haridusminister nii et me teame ka seda, et tihtipeale lapsed jõuavad alles kolmeteistaastaselt vahel koolipinki, kahekümneaastaselt on neil juba pered, aga igal juhul oluline on tagada, et me saame ka lapsi, naisi emantsipeerida, sellepärast et tänu kooliharidusele edeneb ka areng ja see tähendab, et me peaksime sellele rohkem toetust andma, seda saab teha siis ka arengukoostöö kaudu, aga kas komisjon näeb võimalust siis ka Ähm, arengukoostöö ähm, kaudu siis panustada rohkem ka haridusse, ähm, rahvastiku emantsipeerimisse. aga, sest me teame, et praegu areng on tagasihoidlik, sellepärast et äh, koolitatud tööjõudu on väga vähe, nii et hariduse osa on väga oluline, oskuste etendamine ja nii edasi. ja edasi te rääkisite ka Lõuna-Aafrika probleemist ja meil on äh, sama kogemusi näinud ka oma kartulisektoris ma sooviksin, et Euroopa Komisjon kiiremini reageeriks, et kui on tehtud uuringuid Lõuna-Aafrika osas, siis proua Malmstroni talitus näitas, et seal ei ole dumpinguga küll tegu, aga samas me näeme, et tekib selline kaskaadefekt Boliivia ja Peruu poolt ja nii edasi, et oluline on see, et komisjon siin kiiremini reageeriks ja et selliseid meetmeid või selliseid tagajärgi saaks leevendada, aitäh. härra Schuster suur tänu, suur tänu ka nende selgituste eest, mis puudutab meie suhete seisu ja ma arvan, et viimastel aastatel on tõesti erinevaid arenguid toimunud. ja küsimus ongi nüüd sellest, et mil määral see saab olema ka komisjoni uueks ülesandeks. et ma arvan, et need, komisjon peaks sellise kõikehõlmava partnerluse, diferentseeritud partnerluse välja töötama, kus rohkem tähelepanu äh, Ehm, pööratakse eraldi riikidele, eraldi piirkondadele, sellepärast et seni me läheneme Aafrikale kui ühele kontinendile, homogeensele territooriumile ja sellest me peaksime loobuma. ja mida ma siin silmas pean? üheks põhiprobleemiks ehm, meie suhetes Aafrika kontinendiga, erinevate riikidega on see, et see on tõesti väga madala tasemega tegu, nii meie kaubandussuhted, on jäänud ähm, hooletusse Euroopa vaatevinklist, et me näeme ka, kui paljud ettevõtted seal üldse kaasatud on, samuti investeeringute tase on väga madal ja samas on see vägagi äh, selline kontsentreerunud, äh, sellepärast et suurem osa näiteks investeeringute osas läheb äh, Lõuna-Aafrikasse ja ja siis teine suurem osa läheb Põhja-Aafrika riikidesse investeeringutest, aga samas Sahara alusest riikidesse on vähem investeeringuid läinud ja see näitab ähm, täpsemalt ka ühte olulist probleemi, et nimelt äh, tihtipeale meil ei ole tegu ähm, arenenud ähm, majandusriikidega ja me peaksime siiski suuremat huvi ka Euroopa ettevõtete jaoks tekitama ka teistes riikides ja see tähendab, et me ei tohiks seda tähelepanuta jätta, vaid võib-olla oleks ikkagi põhjalikum valida sellise kõikehõlmavama mm, strateegia kasuks. et mm, näiteks Hiina kombineerib vägagi osavalt investeeringud, mm, arenguabi ja ka kaubanduse, aga siin lähtudes ainult oma huvidest ja praktiliselt üldse ei arvesta mingisuguste demokraatlike ega inimõigustega, nii et mis meie jaoks huvitav on, mida me selles Hiina eeskujus on on just see kõikehõlmav lähenemine, siin Euroopa Liit äh, läheneb hoopis teistmoodi. et meil põhimõtteliselt instrumendid on olemas, sellepärast et meie lepingud ei ole ju mitte ainult kaubanduskokkulepped, aga see, et kombineeritakse seda mm, arenguabiga, investeeringustiimulitega ja et üritatakse siis ka ähm, näiteks ähm, inimeste oskusi, kvalifikatsiooni suurendada, mida siin äsja mainiti aga me peaksime ka maapiirkonda äh, edasi arendama, see on Aafrika riikidele väga vajalik ja see, ma arvan, et just ähm, nendele tähele, nendele teemadele on liiga vähe tähelepanu seni pööratud ja see olekski uue komisjoni kõige olulisemaks ülesandeks, nii et me peame ikkagi vaatama, et kas me soovime jätkata seni, nii nagu seni, ja hakata ainult äh, üksikute probleemidega tegeleda või me soovime tõesti Aafrika riikidega strateegilisi partnerlussuhteid aitäh ja Heidi Hautala, palun. Thank you, chair. aitäh. esimees, komisjon viitas siin ka äh, varustusahela küsimusele ja loomulikult metsad ei põle mitte ainult Amazonis, vaid ka Aafrika kesk piirkondades äh, meie Euroopa tarbijatena, Euroopa ettevõtetega aitame tegelikult kaasa sellisele nähtusele, mis pahatihti on seotud maade haaramisega või äh, metsade hävitamisega. selleks, et äh, saada põllumajandustooteid ekspordiks. ja praegu paistab et nagu näiteks kakaotootjate hulgas, äh, šokolaadivabrikutes ka siin riigis äh, ollakse valmis kohustuslikke meetmeid võtma oma varustusahela suhtes, kas komisjon teab seda ja kas plaanitakse uusi meetmeid varustusahelda läbipaistvuse ning aruandluskohustuse täitmise jaoks? ja kaks miljonit last töötab kokku ähm, farmides äh, Aafrikas äh, ning äh, nagu siin juba mainiti, laste olukord on tõesti kohutav, samuti metsade raadamine on mure ja konflikti mineraalide puhul on komisjon kehtestanud kohustuslikud tingimused, kohutav, kohustuslikud kontrollimeetmed, mida võiks selles vallas oodata ja veel haldamine. haldamist kui sellist ei mainitud tegelikult ja kui plaanitakse Aafrika riikidega uut liiki partnerlussuhted, siis tuleks heaoludele valitsustavadele rohkem tähelepanu pöörata. jah, meil on vaja aruandluskohustuse täitmist ja haldamist, mis tooks kasu rahvale, mitte kellegi erahuvide eest ei kannaks hoolt. suur tänu! ütleb äh, kolleeg Van Bremt. suur tänu selle suurepärase sissejuhataja eest, paistab, et me, et see on, tegemist on nagu sellise kiirkursusega Euroopa Parlamenti, äh, parlamendi töösse uutele liikmetele. väga üldine küsimus. Te rääkisite nendest headest põhjustest, miks Aafrika peaks olema üks meie peamisi, kui mitte kõige tähtsam prioriteet meie kaubavahetuses, sellel on mitmeid põhjuseid. sotsiaalne ebavõrdsus, kliima, ränne on nende hulgas ja need on kõik üks osa ühest samast väljakutsest ja just nimelt sellepärast äh, kaubavahetus, ränne, kliimapoliitika peavad kõik liikuma ühes suunas. ja mul on üks üldisemat laadi küsimus, te mainisite et majanduspartnerluslepingud peaksid arenema üldisemaks, üldisemateks vabakaubanduslepinguteks, kus on kõik sellekohased peatükid. olen täielikult nõus, kliima, sotsiaalne võrdsus, säästliku arengu eesmärgid äh, nagu juurdepääs puhtale, taskukohasele energiale on olulised. ja me peame koostöös Aafrika kogukondadega aitama nad kohe taastuvkütuste ajastusse. ja kui me võtame selle sisse vabakaubanduslepingutesse, siis äh, tulevad kohe mängu need äh, säästva arengu peatükid ja nagu me teame, siin parlamendis äh, kui ka väljaspool parlamenti on neid peatükke, kritiseeritud, kritiseeritud, et neid ei saa piisavalt hästi jõustada ja et need ei ole piisavalt ambitsioonikad. kui me kasutaksime ära seda selleks, et saada säästva arengu eesmärgid täidetud kõikides Aafrika piirkondades, siis oleks see väga tore ja selleks tuleks just nimelt seda osa kaubanduspoliitikast uuendada. Äh, härra Scholz, suur tänu ka mina sooviksin tänada selle ülevaate andmise eest, et me teame, milline on asjade seis. komisjoni president Juncker rääkis aastal kaks tuhat kaheksateist võrdsel tasandil partnerlusest, nüüd uus komisjon, mida arvavad nemad sellest võrdsel tasandil partnerlusest? ja mis puudutab seda äh, vabakaubandustsooni, kuidas äh, nad kavatsevad seda rakendada. ning me oma kohtumistel äh, arengukoostöö äh, poliitikaorganisatsioonidega räägiti just eelkõige kahest volinikust, kes hakkaksidki tegelema nende kahe partnerlusega tegelema. ühelt siis loomulikult ähm, välispoliitika kõrge äh, esindaja, teiseks siis äh, see niinimetatud ähm, euroopaliku elustiili äh, kaitsja, siis partnerlusega tegelev volinik. aga mil määral siis ka kaubandusvaldkond on siin kaasatud? sellepärast, et varem kaubanduslepingud olid piirkondadevahelised. nii et ähm, kui hakatakse siin nüüd ähm, erinevalt lähenema erinevatele riikidele, piirkondadele, kui need, ähm, kui need lepped nüüd piirkonnapõhiseks viiakse, kuidas see siis äh, kaubanduse valdkonnas ähm, kajastub? aga see on seotud siin nii kliimaküsimustega kui ka äh, sotsiaalküsimustega, millest ka kolleegid rääkisid. nii et millist seisneb see uus lähenemine kuidas kajastub äh, see, et me soovime ikkagi mm, erinevaid, äh, erineval tasandil olevaid rahvamajandusi mm, edendada, kuidas me nendes, nendele erineval tasandil olevate rahvamajandustele läheneme? nüüd sest IFC-l on ka erinevad äh, instrumendid ette nähtud. nii et äh, see puudutab siis ka äh, tollitakistuste vähendamist. tänu, tänu sellele siis saab ka vabakaubanduse tsoon tekkida, aga küsimus meile oleks see, et kuidas meie oma kogemuste alusel ähm, edendame vabakaubandustsoonide tekkimist ja nende väljaarendamist, arvestades siis ka kohaliku ähm, majanduse, tööstuse arenguga, et meil on seal WTO lepingud näiteks, mis puudutab ähm, infovahetust ja nii edasi ja Euroop- ja kas Euroopa Liidu poolt on ka olemas erinevaid ähm, konkreetseid pakette, mis panustavad ikkagi äh, Aafrika riikide mm, majanduste mm, iseseisvale arengule, nii et me peame siin arvestama ka erinevate mm, eesmärkidega, mis seotud on. nii et meil on ka omad eesmärgid ju seotud, nii et kuidas meie tänu oma kaubanduskoostööle nende riikidega panustame ka nende erinevate seatud eesmärkide saavutamisele Aafrika kontinendil nii et suur tänu ka selle ülevaate andmise eest äh, demograafiliste arengute kohta, nii et me peame ikkagi arvestama sellega, et viie, aastaks kaks tuhat viiskümmend on seal kõige kahe, kaks ja pool miljardit inimest. Thank you, Chair, and thank you, Commission, for the presentation um.... suur tänu ja suur tänu äh, komisjonile ka ettekande eest, toimub igati ajakohane, et äh, oleme siin, kui ÜRO-s kohtutakse just nimelt säästliku arengu eesmärkide teemal ning mul on hea meel, et äh, kolleegid ähm, on seda ka kommenteerinud ja avaldanud muret viimaste arengute pärast. mul on konkreetsed küsimused majanduspartnerluslepinguga seoses Ida- ning Lääne-Aafrikaga majanduspartnerluslepingud peaksid kasu tooma kõigile, liberaliseerimine, kaubandusliberaliseerimine peaks aitama kaasa säästvale arengule osalevates riikides. vaatasin viimase aja kaubandusstatistikat komisjoni kodulehel seoses Euroopa Liidu kaubandusega selle piirkonnaga ja ma tunnen üllatust lugedes, et kaubavahetus on vähenenud, kui ma õigesti sellest statistikast aru saan aga andke mulle teada, kui ma valesti saan aru. ma saan aru, et kaubavahetus vähenes mõlemas suunas ja ainus valdkond, kus kaubavahetus on kasvanud äh, ESA piirkonnaga, on kütuse eksport kakssada seitseteist protsenti ja teistes valdkondades on kaubavahetus tõsiselt vähenenud, võib-olla ma saan statistikast valesti aru kuidagi, aga äh, mul tekib mure äh,, mis äh, millest on rääkinud äh, kaup-, kodanikuühiskonna esindajad juba mõnda aega, et äh, sellised lepingud ei su-, parandagi majandustegevust äh, partnerlusliikides, vaid otse vastupidi. ja ma tahaksin rääkida, ma tahaksin kuulda natukene täpsemalt selle statistika mõjust. teiseks, miks Sambia ja teised, kes osalesid äh, esialgu selles, äh, nendes aruteludes, läbirääkimistes ei, äh, on otsustanud sealt äh, väljuda, Etioopia samuti ja kas ootate, et see muutub, kui läbirääkimised laienevad, kas arvate, et selle majanduspartnerluslepingu ala on võimalik vähendada? suur tänu, ma ei kavatse lisada enam midagi Cecil, sul on päris palju küsimusi, millele vastata, palun. suur tänu, esimees, suur tänu kõikidele liikmetele. kavatsen vastata kõikidele küsimustele. mitu liiget juhtisid nüüd siin tähelepanu sellele, et Aafrika ei ole üks homogeenne manner, vaid väga erineva reaalsusega manner Nigeeria, Angola, Rwanda tõusmas, arengumäärad on väga erinevad ühel mandril ja tõesti praegu toob kaubavahetus rohkem kasu suurtele tegijatele kui väikestele tegijatele. aga sellegipoolest arvame, et need väikesed tegijad, väikestel tegijatel on ka oma roll piirkondlike kaubandussuhete arendamisel, nad saavad oma väärtusahelat arendada ja nemadki saavad nendest lepingutest kasu piirkondliku lõimimise kaudu. ja kui me nüüd vaatame ekspordistruktuuri Aafrika riikidest Euroopa Liitu, siis kütus ja mineraalid on endiselt esikohal ning tõsi, et seal on ka mõned põllumajandustooted, aga toodete mitmekesistamise vallas on suuri puudujääke. riigid teavad seda, äh, näiteks kui me Angolas käisime kaks nädalat tagasi, siis nad ütlevad jah, me tahame majanduspartnerluslepingut, sellepärast et neil on uus valitsus, uus valitsus, kes teab, et nende kaubanduse struktuur ei ole säästlik, ei ole jätkusuutlik, üheksakümmend seitse protsenti on äh, nafta ja mineraalid ning äh, kolm protsenti on muuks, nad teavad, et mitmekesistamine on ka ekspordi seisukohast väga oluline ning majanduspartnerlusleping toetab seda. meie liberaliseerime äh, kaubavahetuse ja mõningad tooted Euroopast on äh, odavamad nendele inimestele, kes soovivad investeerida ja siis loomulikult ka nemad saavad oma tooteid saata tollileive tuleb vabalt. ja kui me vaatame tänast kaubandusstatistikat, jah, siis äh, areng on väga aeglane ja see on vägagi murettekitav, muutused ei leia aset üleöö ja seepärast teeme tihedat koostööd arengukoostöö osakonna kolleegidega Aksel on siin kohe kohal äh, Defco peadirektoraadist. üheskoos püüame hoolt kanda selle eest, et kui me vaatame arengukoostööd äh, ning finantsabi andmist partneritele, siis äh, see on seotud tööstuspoliitikaga ja mitmekesistamisega ning vaatame, kas seda kõike saab sünergia kaudu edendada. jah, nagu ka parlamendiliikmed ütlesid võib-olla on pilt liiga killustunud tänases maailmas, sellepärast et ja, ja me peame kõik oma erinevad instrumendid koondama, et mõju oleks sünergiline ning toetaks erinevaid algatusi. seda tuleb teha rohkem, kui on siiani tehtud. ja nüüd räägin muidugi olukorras, kus meil on tulemas uus komisjon uued kokkulepped on tulemas. ja praegu võib öelda, et meil on kokkulepete rakendamisega ainult piiratud kogemusi, kaks kuni neli aastat, keskmiselt kolm aastat on meil kogemusi nende lepingutega, väga raske on öelda, kas lepingud toimuvad, ei tööta üldse või äh, on nad olnud suurepärased. loomulikult äh, sest need lepingud on, lepingutes on keskendutud kaupadele ja seetõttu me ütlesime, et me tõesti tahame investeeringuid, teenuseid, avalikke hankeid lepingutesse kaasata, sellest oleks kasu Aafrika mandrile ja ka Euroopa Liidule ning see on meie valik aga nüüd peab algatus tulema nende poolt, meie Aafrika partnerid peavad ütlema, mida nad täpselt tahavad. meie tahaksime rohkem investeeringutega tegeleda, sellepärast et Aafrika arengu seisukohast on investeeringud olulised, aga me peame vaatama, mida meie Aafrika partnerid tahavad, mida meie Aafrika partnerid plaanivad ja nagu te mainisite, nüüd siis on meil läbirääkimised käimas vabakaubandusala üle. tegemist on poliitiliselt paljulubava ja toreda projektiga praktikas, aga on see projekt äärmiselt keeruline ning kõik on sellest teadlikud meie aitame neid, eraldame neile tõsiseid finantsvahendeid, nagu näiteks äh, Ida- ja Lõuna-Aafrika vabakaubanduslepingu, vabakaubandusala vallas, mul arve ei ole siin täpselt, aga võib öelda, et, et oleme rahastanud äh, rohkem kui kuuskümmend kaks miljonit äh, ja seda, neid vahendeid tuleb rohkemgi veel. ja me toetame ka sisuliselt seda arengut, me oleme väga hästi integreeritud siseturg ja meie Aafrika partnerid tahavad teada, kuidas me oleme selle saavutanud, loomulikult me ei teinud seda ületöö, üle. me püüame siis äh, rääkida neile erinevatest sammudest, kuidas seda saavutada, oleme seal selleks, et nendega sellest rääkida, teeme seda rohkem, mida enam see projekt edasi areneb, lisaks sellele loomulikult äh, meie partnerid, Aafrika riikide partnerid, kes ähm, osalevad, saavad kasu sellest. ja meil on väga tehnilised kaubanduslepingud, jah, ja me usume, et meie partnerid on juba äärmiselt kogenud selles vallas, et mida tähendab äh, kaubavahetus, äh, nad on valmis paremini osalema meie koostöös, me jätkame seda tööd ja me arvame, et majandus partnerlusleping on väga oluline ja oluline ka piirkondliku koostöö arendaja. ja ma arvan, et äh, proua Brickmann mainis ka seda digitaalset rakkerühma ja digitaalset arengut, mis on väga oluline. meil on äh, neli rakkerühma, neli töörühma üks nendest tegeleb äh, digitaalmajandusega, meil on ka põllumajanduse, energia ja brand- äh,, transpordi valdkonna jaoks töörühmad, äh, seal on välja kujundatud konkreetsed sammud, mida on tehtud ja nüüd siis äh, digitaalse rakkerühma raport just tuli välja ja sealt tuleb ma kindlasti väga palju tegevusi. mis puudutab majanduspartnerluslepingut, siis äh, Ida- ja Lõ-, Lääne-Aafrika piirkonnaga seoses räägime me kindlasti ka digitaalvaldkonnast, kui räägime teenustest. siis see Cotonou järgne aeg, mille kohta ka Euroopa Parlamendi liikmed küsisid, Cotonou lepingu järgse lepingu struktuuris on kokku lepitud äh, Aafrika, äh, Kariibia mere ja Vaikse ookeani piirkond on eraldi piirkondadeks löödud ja oleme põhiküsimustes päris palju saavutanud, mitte ainult kaubanduse vallas, kaubanduse vallas on meil veel mõningad lahtised küsimused jäänud, aga tegelikult viime seda nii-öelda alusraamistikku juba lõpule Kotonu äh, järgses lepingus on äh, partnerlus, majanduspartnerluslepingutel tähtis koht. seal on mainitud ka seda, et äh, neid, need lepingud muutuvad nii põhjalikumaks kui laiemaks. ehk siis eeldatakse, et majanduspartnerluslepinguga liitub veel rohkem liike, riike. ja nüüd on läbirääkimised juba lõpule jõudmas ja Äh, selle põhiosa osas ja nüüd läheb edasi arutelu kolme samba osas. nii et veel on midagi teha. aga läbirääkimised lähevad hästi ning ma arvan, et äh, paari kuu pärast äh, on asjad juba veelgi kenamad. kakao kasvat-, ja lapstööjõu kasutamine, metsade hävitamine. jah, oleme teadlikud nendest probleemidest kakao väärtusahelas, peamiselt Lääne-Aafrikas. Cote d'Ivoire, Ghana, sealt tuleb seitsekümmend protsenti kakao ekspordist Euroopa Liitu. ja selgelt äh, meil on oma ülesanne, sellega seoses me oleme peamiseks äh, turuks ja seal on probleeme peamiselt äh, Cote d'Ivoire'is, lapstööjõud ja nii edasi, toodete raske jälgitavus, samuti metsade hävimine, metsade põletamine selleks, et kakao taimi istutada ja nii edasi, on, on probleem, millega oleme tegelemas valitsuse, ettevõtetega. oleme tõstatanud selle teema, vaatame, mida saab ära teha. see on kindlasti midagi, mida me ei saa üksinda seljatada. Euroopa Liit peab pidama dialoogi, peab vahetama mõtteid ja arvamusi valitsusega ja ka erasektoriga selleks, et leida mingisuguseid lahendusi sellele tõsisele probleemile. kui me tahame tõesti, et asjad kohapeal muutuksid, siis äh, tuleb selle kallal töötada. ja kindlasti me oleme sellest teadlikud, kindlasti me jätkame selle teema uurimist ja puurimist ja lahenduste leidmist, kui ma ei eksi, siis Cote d'Ivoire'is toimub sellekohane tööpada ning äh, rahvusvahelisel areenil, rahvusvahelises kakao organisatsioonis osal-, osaleme aktiivselt me oleme omalt poolt tahtnud aidata kaasa probleemi lahendamisele, ala, alternatiivide uurimisele, sellepärast et praegusel hetkel ei ole olukord tõesti vastuvõetav, vähemalt vastavalt sellest info, vastavalt sellele infole, mida meie saame. siis loomade heaolu, loomade heaoluga arvestamine. loomulikult see on oluline, oluline on öelda, et kogu põllumajanduse eksport peab vastama meie toiduohutusstandarditele, mis puudutab äh, loomade heaolu, siis ähm, ja seda, kas see on meie kokkulepetes, siis praegu seda ei ole eraldi küll välja toodud, aga Ida- ja Lääne-Aafrika piirkonna kokkuleppe puhul, kus läbirääkimised on alanud, kaasame me koostöö loomade heaolu teemal ka ja oleme sellest juba rääkinud meie partneritega. oleme leppinud kokku, et me tõstatame selle küsimuse ning äh, tahame koostööd selles vallas suurendada. Lääne-Aafrika, Nigeeria. Nigeeria ei ole andnud märku sellest, et nad tahaksid piirkondlikku lepingut allkirjastada, oleme sellest nendega rääkinud, oleme valmis nendega sellest rääkima, kui on praeguse kokkuleppega mingisuguseid probleeme ja kui me midagi saame ette võtta, siis äh, teeme seda, loomulikult meile meeldiks, äh, kui äh, esialgne lepe saaks paika ja me ei tahaks ja et piirkondlik lepe saaks paika, et me ei peaks kahepoolseid läbirääkimisi pidama Lääne-Aafrika riikidega aga kokkuleppele peavad kirjutama alla kõik riigid ja kui Nigeeria ei tee seda, siis äh, ja, ja asub seda blokeerima, siis me ei saa piirkondliku leppega ka kuskile jõuda. Nigeeria kirjutas AC vabakaubanduslepingule alla äh, viimase riigina. Äh, aga me peame siis vaatama, mida Nigeeria valitsus tahab teha Sambia kohta oli samuti küsimus ja see, miks nad ei kirjutanud ESA leppele alla. osa ESA rühmast, nad olid üks osa ESA rühmast, aga nad ei kirjutanud alla. Nad tahtsid, et ESA-s oleks natukene rohkem äh, alasid, mitte ainult kaupade kaubandus, aga nüüd oleme nendega läbirääkimisi pidanud ja nad tõesti tahavad sellega liituda, mis on hea uudis. me selgitame neile, mida nad peavad tegema, nad peavad lihtsalt allkirjastama ning ratifitseerimismenetluse alustama ja nüüd nad näevad, et tegelikult EPA-st võib neile kasu olla. seda enam, et me tahame seda laiemaks muuta ning rohkem teemasid sinna sisse tuua. see on siis äh, samm. aga mis puudutab äh, tulu kadu seoses kaubanduse äh, liberaliseerimisega ning Euroopa toodete tulekuga Aafrika turule. see on teema, millest räägime meie partneritega suuremal osal ajast, meil on kõikide riikidega eraldi uuringud ja äh, enamasti me vaatame, kuidas me saame riiki toetada, kuidas toetada seda äh, maksupoliitika renoveerimist, kui maksutulu väheneb ja ma võin öelda samas, et liberaliseerimine toimub samm-sammult ja väga vähe tooteid liberaliseeritakse alguses ja siis protsessi lõpus vastavalt majanduspartnerluslepingule võtab see protsess kümme-viisteist aastat, nii et kõiki asju ei tule reformida üle. tavaliselt on see mõju siiski piiratud, ütlevad uuringud, ja leitakse vahendid olukorraga kohanemiseks aja jooksul. lisaks sellele on see suurepäraseks võimaluseks meie partneritele analüüsida seda, kuidas nende maksusüsteem toimib, kuidas seda kaasajastada, kuidas seda õiglasemalt korraldada ühiskonna seisukohast. nii et see võib-olla on heaks stiimuliks maksukorralduse vallas midagi ette võtta ning uuendada ja saada õiglasemat maksustamist ma arvan, et olen nüüd siis suurema osa teemadest katnud, jah, loomulikult Hiina küsimus, mille tõstatasid väga paljud liikmed. Hiina on Aafrika, Aafrika on Hiina jaoks väga oluline prioriteet, Hiina on poliitiliselt väga aktiivne, aga ka äritegevuse seisukohast väga aktiivne ja nad investeerivad palju. ja kui me vaatame majanduskasvu näitajad, siis nende majanduskasv on, on suurem kui meil Euroopa Liidus. aga kohaloleku poolest oleme meie endiselt esikohal, aga nemad muidugi kasvavad. ja peaksime, me ei peaks seda vaatama, mida nad teevad, nad aitavad väga palju kaasa taristu väljaehitamisele, sellest on ka kasu ka kaubavahetusele ja meie kokkulepetele, aga, aga samas taristut ei ehitata sellistes tingimustes ja vastavalt sellistele standarditele, nagu Euroopa ettevõtted seda teeksid, nii et see tegelikult ei ole alati ka hästi nii kooskõlas nendele, nende väärtuste ja standarditega, mida meie tahaksime näha see on meid ümbritsev reaalsus ning me püüame rääkida Hiinaga sellest ka, kuidas me koos saaksime paremat strateegiat edendada. meie huvid on samad, me teeme koostööd selleks, et mandrit arendada ja tahame teha seda säästvalt, on meie sõnum, nii et Hiinaga tahaksime selles vallas koostööd teha. me ei pea neid, ennast nägema siis ainult Hiina konkurentidena. ma arvan, et nüüd olengi suurema osa teemasid läbi võtnud, kui on veel mõni küsimus, mis jäi vastamata, siis olen kohal ja valmis vastama. suurepärane, olen veendunud, et, et see ei ole meie viimane kohtumine Aafrika teemal ja Aafrika strateegia teemal. ja suur tänu, sellega oleme hommikuse koosoleku poolega ühele poole jõudnud, kohtume jälle kell kolm pärastlõunal, aitäh teile!